Right, good, good morning, tere hommikust kõigile. palun istuge oma kohtadele, siis me saame alustada. alustamine on äh, alati väga raske, kohalejõudmine on raske. Äh, kõigepealt tahaksin küsida, kas me saame päevakorra projekti kinnitada, ma vastuväiteid ei näe. niisiis, sellega on asi korras ja läheme nüüd kohe mõttevahetuse juurde äh, volinik Šemetaga kes vastutab siis Maksunduse, Tolliliidu, Auditi ja pettusevastase võitluse eest. rohkemat sissejuhatust ilmselt pole vaja, nii et, et annaksin kohe sõna volinikule. Uh, thank you very much. suur aitäh, Sharon. tere hommikust kõigile ma tõesti äh, olen väga tänulik selle võimaluse eest mõtteid vahetada äh, peamiste äh, sündmuste üle, mis maksupoliitika vallas aset on leidnud. Te kindlasti teate, möödunud aastal me esitasime äh, terve rea ettepanekuid, mida praegu arutatakse nii nõukogus kui ka siin parlamendis ning ma tahaksin rõhutada, et ülemkogu äh, äh, oli selles aspektis ka väga oluline, viimane ülemkogu. Äh, ka seal arutati maksupoliitika teema, teemat, riigijuhid võtsid kohustuse jälgida edusamme, mida maksuküsimustes on tehtud, minu arvates on see äärmiselt oluline. äärmiselt oluline on nende võetud kohustuste, ma, ma pean silmas siin riigijuhtide tasandil võetud kohustuste äh, ellurakendamist. niisiis, ma arvan, et äh, see kokkulepe eh, edusamme jälgida, eh, saadab väga tugeva signaali eh, selles osas, et meil on neid edusamme vaja kõigil arutusel olevates valdkondades. oma lühikeses sissejuhatavas sõnavõtus räägiksin lühidalt siis nendest edusammudest, mida me peamiste ettepanekute osas oleme saavutanud. samuti mainiksin mõne sõnaga komisjoni tööprogrammi selleks aastaks ning räägin ka sellest, mida me kavatseme teha Euroopa poolaasta raames. niisiis, kõigepealt äh, käimasolevat äh, tööd alustaksin siis äh, ettevõtete üldse konsolideeritud tulumaksubaasist ja kõigepealt tahaksin tänada siis äh, teie komisjoni äh, väga hea toetuse eest. ja on väga oluline, et äh, see asi täiskogul suur, suure häälte enamusega vastu võetakse, sellepärast et selle ettepaneku osas meil tõesti on vaja teie toetust loomulikult me mõistame, et mitmed muudatusettepanekud, olulised muudatusettepanekud on teie komisjoni poolt tehtud ning komisjon kindlasti uurib neid ettepanekuid väga tähelepanelikult. mis puudutab nõukogus äh, toimuvaid arenguid, siis nõukogus äh, maksubaasi enda osas arutelud jätkuvad eesistujamaa Taani kavatseb äh, selle poolaasta jooksul siis äh, arutelud äh, lõpule viia maksubaasi osas ning koostada siis raporti, mis puudutab edusamme. loomulikult kokkuleppe saavutamine maksubaasi osas on äärmiselt oluline selleks, et siis minna juba äh, Äh, selle ettepaneku poliitilisema osapoole, mis puudutab siis seda konsolideerimise poolt. Äh, ja siis neid valikuvõimalusi, mida komisjon oma ettepanekus ette näeb. energia maksustamise direktiivi osas äh, tahaksin samuti teie komisjoni tänada väga tasakaalustatud raporti eest mille teie komisjon koostas ja nagu ma aru saan, läheb see hääletusele kas täna või homme. see on juba hääletatud, nagu selgub. aga täiskogul läheb see siis äh, peatselt hääletusele. on väga oluline, et, et äh, see äh, tasakaalustatud raport, mis siin komisjonis vastu võeti säilitaks need olulised elemendid, mille osas EKONi komisjon siis on kokku leppinud. nõukogus toimunud arengute koha pealt, äh, nagu te teate, Taani tahab selle ettepanekuga edasi minna. Nad äh, teevad väga tugevat tööd selleks, et saavutada kompromiss kõige kahe, kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi osas ning nende plaan on siis saavutada poliitiline kokkulepe energia maksustamise direktiivi osas äh, siis äh, nende eesistumise ajal. ettepaneku kõige vastuolulisem osa Äh, mida nõukogu praegu alustab, ongi siis äh, selle maksu CO2 komponent. ning äh, selle kohaldamine siis tulevikus kõigile energialiikidele see on peamine teema ning eesistujamaa üritab siis siin äh, pidada läbirääkimisi liikmesriikidega kompromissile jõudmise osas. nüüd kõnelesin äh, hoiuste maksustamisest. ma arvan, et selles vallas on tõesti aeg äh, olulisi edusamme teha. Te teate, et ülemkogu palus, et nõukogu siis annaks äh, järgmiseks äh, ülemkoguks, mis toimub juunis, aru. ning äh, loomulikult tuleb meil siis taotleda kokkulepet nende kahe liikmesriigiga, kes ähm, hetkel siis ähm, äh, blokeerivad komisjonile läbirääkimiste mandaadi andmist läbirääkimisteks siis äh, Šveitsi ja teiste riikidega. tegemist on siis väga olulise elemendiga ning ma tahaksin rõhutada, et mis tahes kahepoolsed kokkulepped, mida praegu arutatakse ei tohiks äh, takistada meie edasiminekut selle teemaga, sest nagu te teate, äh, hiljuti ma saatsin kirja äh, liikmesriikidele ja eesistujamaale, kus ma selgitasin, millised on kahepoolsete kokkulepete piirid need, ma pean silmas neid kahepoolseid leppeid liikmesriikide ja Šveitsi vahel Need kokkulepped peavad arvestama hoiuste direktiiviga ja Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel sõlmitud kokkulepetega. nii et, et äh, ei ole tegelikult äh, mingeid piiranguid, mis ei laseks äh, neid leppeid arut-, arutada, nende üle läbirääkimisi pidada. mina ise kohtun täna Šveitsi Konföderatsiooni presidendiga ja me arutame ka seda teemat. loomulikult me kõik teame, et käimas on üsna huvitavad ja sisulised arutelud finantstehingute maksu osas ja ma tean, et Anni Podimata äh, teeb väga äh, tõhusat tööd selleteemalise raportiga. loomulikult me vajame jällegi tugevat toetust Euroopa Parlamendilt selle ettepaneku osas. ning loomulikult äh, oleksime me väga tänulikud, kui see raport valmiks nii kiiresti kui võimalik ja et parlament siis selle ka vastu võtaks nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et see avaldaks ka positiivset mõju nendele aruteludele, mis toimuvad nõukogus. kui rääkida nüüd edusammudest nõukogus, siis mul on väga hea meel selle üle, et eesistujamaa Taani on tööd selles valdkonnas oluliselt kiirendanud ettepaneku esimene lugemine on juba nõukogus lõpule jõudnud ning äh, esimene äh, mõttevahetus toimus eelmise ECOFIN-i kohtumise ajal ning äh, vaatamata erinevatele kommentaaridele pärast seda kohtumist tundub mulle siiski, et see kohtumine oli see kohtumine väga konstruktiivne ning ning on olemas ühine arusaamine nendest eesmärkidest, mida me finantssektori maksustamisel soovime saavutada ning eesistujamaa võttis endale kohustuse siis jätkata tööd kahes suunas, jätkata tööd siis tehnilisel tasandil ning samal ajal äh, üritada leida siis võimalikku kompromissi liikmesriikide vahel. samuti lepiti kokku, et meil toimub poliitiline arutelu äh, ja seda ka veel Taani eesistumise ajal. ma loodan, et see poliitiline arutelu äh, sillutab teed edasistele arengutele selle ettepaneku vallas, ma arvan, et me peame vältima äh, nõndanimetatud äh, tavalisel moel tegutsemist, kui me räägime finantstehingute maksustamisest. ning me ei tohiks siis äh, siin ohverdada selle ettepaneku peamisi elemente. veel üks oluline teema puudutab äh, käibemaksu tulevikku. Te teate, et detsembris me esitasime teatise, kus äh, siis äh, kirjeldame oma nägemust sellest, milline see käibemaks tulevikus peaks välja nägema ning ma olen väga tänulik teie komisjonile Äh, raporti kohta, mille te koostasite siis rohelise raamatu teemal ning väga paljud selle raporti elemendid on jõudnud ka meie teatisesse ning ka eesistujamaa Taani kavatseb äh, eesistumise aja lõpul esitada nõukogu järeldused, kus siis äh, Äh, samuti kirjeldatakse neid suundi, äh, millest siis äh, tulevikus käibemaks peaks arenema. tahaksin ka rõhutada, et hetkel me tegutseme väga pingsalt küsimustega, mis on seotud Euroopa poolaastaga. Te teate, et maksustamine, maksupoliitika on Äh, osaks Euroopa poolaastast ning äh, hetkel siis minu talitused äh, analüüsivad liikmesriikide maksusüsteeme. me ootame liikmesriikide reformide kavasid, kus siis ka maksupoliitika peaks olema kajastamist leidnud kooskõlas siis nende suunistega, mis olid paigas meie iga-aastases majanduskasvu strateegias ja äh, mida arutati märtsis toimunud ülemkogul ning nende riiklike reformikavade alusel me siis teeme juba riigipõhised soovitused liikmesriikidele ning mina isiklikult näen Euroopa pool aastat kui suurepärast vahendit maksupoliitika koordineerimiseks ning loomulikult äh, tuleb meil seda vahendit äh, kasutada nii tõhusalt kui võimalik. nüüd, äh, kui kõnelda tööst, mida me sellel aastal plaanime teha, siis loomulikult on praegu rõhuasetus nõndanimetatud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta paketi osas Äh, me sooviksime, et need edusammud selle aasta jooksul oleksid äh, olulised. mis puudutab uusi valdkondi, siis äh, mainiksin tööd, mida me teeme topelt mittemaksustamise osas ning veebruaris käivitasime konsultatsioonid sellel teemal. minu arvates on väga oluline, et me Äh, tegeleksime nende lünkadega, mis meil maksusüsteemides on, maksusüsteemide mittevastavusega ning äh, väga oluliseks äh, osaks nendest avalikest konsultatsioonidest on ka see, et me palusime inimestel osaleda siis anonüümselt ning minu arvates on vaja seda rõhutada ning ma kasutaksin siin nüüd võimalust ja paluksin, et te kutsute, kutsuksite siis sidusrühmi liikmesriikidest esitama äh, siis ähm, nii palju infot kui võimalik ähm, selleks, et me saaksime välja töötada arukaid äh, instrumente äh, selle probleemi lahendamiseks, et me saaksime seda probleemi lahendada tõhusalt. mis puudutab käibemaksustrateegia rakendamist, siis sellel aastal on meil plaanis äh, esitada esimesed ettepanekud äh, rakendamise kohta. esimene nendest ettepanekutest on nõndanimetatud kiirreageerimismehhanism, mis aitaks siis võidelda käibemaksupettustega tegemist on väga olulise elemendiga ning antud hetkel me selle ettepaneku kallal töötame. samuti kavatseme me korraldada siis äh, suure foorumi, kus äh, arutame erinevaid käibemaksuga seonduvaid küsimusi ja sellele foorumile siis on kaasatud nii komisjoni esindajad, liikmesriikide maksuametite esindajad ja ka äriringkonnad. ja see on ka väga oluline. ma arvan, et äriringkondade kaasamine on väga oluline selleks, et käibemaksusüsteem oleks nii tõhus kui võimalik. ning lõpetuseks Te tõenäoliselt teate, et hiljuti äh, ilmus äh, raport äh, Kreeka rakkerühma kohta ning ma pean ütlema, et maksukomponent on selle rakkerühma töös väga oluline ning minu talitused osalevad väga suurel määral selles tegevuses Äh, aidates parandada maksude sissenõudmist, aga ka maksude äh, korralduse, korralduste äh, auditite tõhususe parandamist, paremat riskide hindamist Äh, riskide hindamist, mis on siis seotud maksudest äh, kõrvalehoidmisega äh, ning ma pean rõhutama, et väga paljud liikmesriigid osalevad selles ettevõtmises ning ma leian, et meie ühine töö võimaldab meil siis oluliselt parandada maksuhaldust Kreekas ning võimaldab siis sellel liikmesriigil makse koguda palju paremini, kui siiani on seda tehtud niisiis äh, lõpetuseks äh, tahaksin veel kord tänada teie komisjoni väga tõhusa ja viljaka töö eest kõigis maksustamise küsimustes ning Äh, ma olen väga tänulik äh, algatusraportite eest ja iga-aastase maksuraporti eest, mille teie komisjon koostas. kõik need raportid annavad panuse komisjoni tööle ning äh, annavad meile siis mõtteid, kuidas edasi minna, milliseid uusi vahendeid välja mõelda. suur aitäh, see oli siis lühike sissejuhatus ja nüüd olen valmis vastama teie küsimustele ja kuulama teie kommentaare. Um, aitäh me üritame mõista, mida äh, kolleegid äh, mõista annavad, aga kõigepealt EPP-st äh, siis Anni Padimata sotsialistidest demokraatidest, Olli Schmidt Aldest ja seejärel Rohelised, seejärel QE, ECR Äh, Corin EPP-st. Oh, hang on. Well, there's Mr Langen somewhere. härra Langen samuti. Sophie Philip Lamberts, Emily Turunen ja teised. Else please wave so äh, kui keegi veel sõna tahab, siis palun andke märku, aga Jean-Paul, palun. Merci, madame la president. suur aitäh, äh, lugupeetud esinaine, aitäh, härra volinik, kõikide selgituste eest ja aitäh äh, kõikide jõupingutuste eest, mis te teete selleks, et edasi liikuda Euroopa äh, maksuküsimustes. Äh, minu küsimus on väga täpne ja kui te täna ei saa vastata, siis ma mõistan teid ja kindlasti teie teenistused edastavad mulle info, aga tahaksin juhtida teie tähelepanu alandatud maksumäärast kultuuri toodete, digitaalsete kultuuritoodete puhul, te teate, et tegemist on siin moonutusega digitaalsete, mittedigitaalsete kultuuritoodete puhul. Jacques Dubon võitleb selle küsimuse eest ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu just sellele küsimusele, mida oleks vaja kindlasti äh, analüüsida. tegemist on Euroopa kultuuriga siin ning äh, seetõttu ma palun, et te äh, seda küsimust käsitleksite, ma tean, et tegemist on äh, keerulise küsimusega, delikaatse küsimusega, see ei tähenda seda, et seda ei peaks kuidagi lahendama. kui teil täna vastust ei ole, siis äh, sellest ei ole midagi, aga oluline on minu jaoks see, et seda küsimust käsitletakse ja tehtakse seda hästi. Ah, well, so I, I'm supposed to reply immediately <laughs> <laughs> ma vist pean kohe vastama et Te võite lühidalt teha, aga jah. me oleme teinud ettepaneku oma käibemaksu komisjonis, komitees ning rääkinud väiksemast käibemaksumäärast ja meie eesmärgiks on siin kohaldada objektiivseid kriteeriume, mis on selgelt välja toodud ka teatises. üheks kriteeriumiks on järgmine. kaubad, mis on sarnased, neid peaks käsitlema ka sarnaselt ja vahet ei peaks tegema selle vahel, kas tegemist on äh, digitaalsete või äh, füüsiliste kaupadega. selline on meie suhtumine siis olnud äh, käibemaksuteatises ning meie teenistused viivad läbi ka mõjuanalüüsi vähendatud käibemaksumäärade kohta ning meie sooviks on äh, välja töötada raport ja vaadata, kuidas edasi liikuda ja teha seda siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jooksul. aitäh, Anni! Thank you very much uh,! aitäh, Sharon, aitäh, äh, härra volinik, sissejuhatava sõnavõtu eest. tahaksin ütelda raportöörina finantstehingute äh, maksu kohta selle eest, et äh, viimasel ECOFINil äh, te väga kindlameelselt lükkasite tagasi ennatlikud ettepanekud, milleks sisuks olid siis B ja C plaanid. tegemist oli alternatiivsete kavadega finantstehingute maksu sisseviimiseks. Euroopa Parlamendi nimel tahaksin teid teavitada sellest, et äh, praegu juba arutatakse võimalust maikuuses hääletada täiskogul. usun, et see oleks päris hea ja see on ka teostatav, kui me peame kinni praegusest ajakavast, mille kohaselt me peaksime Egonis hääletama järgmisel kuul, aprillis. tahaksin tõstatada kaks küsimust seoses äh, finantstehingute maksuga. esmalt miks Euroopa Komisjon ei ole kasutanud uut hinnangut, mille on läbi viinud teie teenistused ja mis puudutab äh, majanduskasvu ja selle seost finantstehingute maksuga, see on miski, mida me ootame. ja ma usun, et te olete ka kinnitanud, et need uued andmed avalikustatakse. ja teiseks äh, üheksa liikmesriigi poolt tehtud algatus, nemad saatsid Taani eesistujale kirja ja palusid, et kiirendataks kogu protsessi ning äh, lähtutaks koostööreeglitest. milline on komisjoni suhtumine äh, selle algatuse osas? vastavalt sellele, mis te olete rääkinud äh, maksudest kõrvalehoidmise vastase võitluse kohta, siis tahaksin tänada teid äh, teie panuse eest, äh, ka rakkerühmas te olete aidanud Kreeka puhul näiteks parandada Kreeka võimekus tulla toime taksodest kõrvalehoidmisega, aga tegemist on Euroopa probleemiga, te tõenäoliselt teate, et minu fraktsioon äh, viis läbi uuringu selle teema kohta. vastavalt uuringu tulemustele Euroopa Liidu valitsustele läheb kaduma ligikaudu üks miljard eurot aastas tänu maksudest kõrvalehoidmisele. viimasel nõukogul viidati sellele, et te koostate ka raporti juuni ülemkoguks. tahaksin teada, milliseid meetmeid te plaanite välja pakkuda selleks, et me suudaksime toime tulla niivõrd olulise probleemiga Euroopa Liidu tasandil. muidugi mõista Eh, tuleb kaasata siia ka jõupingutused liikmesriigi tasandil. Well, probably have to be very brief. jah, ma pean eh, tegema vist lühidalt eh, küsimustele vastates. uue uuringu kohta, uue hinnangu kohta, siin ütleksin selgelt välja, et komisjon leiab, et mõjuhinnang, mis viidi läbi Äh, koos äh, ettepanekuga, mis töötati välja äh, finantstehingute maksu jaoks, on piisav, et otsused vastu võtta. praegu me töötame mõningate ideedega, mis on esile kerkinud läbirääkimistes ja selgitame teatud punkte samuti mõõdame teatud hinnanguid ja vaatame, äh, milliseid kriteeriume kvalitatiivselt kasutati mõjuhinnangus. nõukogus olen ütelnud, et äh, komisjon äh, oma analüüsi tulemused ka avaldab enne järgmist nõukogu töörühma kokkutulekut kahekümne kolmandal aprillil ja minu teenistused hetkel viivad lõpule tööd selle mõjuhinnangu kallal ja mis avaldatakse siis, kui äh, ta on heaks kiidetud. mis puudutab üheksa liikmesriigi algatust siis tuleb täpsustada, et üheksa liikmesriiki kutsusid üles eesistujat kiiresti edasi liikuma finantstehingute maksu küsimuses. Taani eesistuja võttis äh, seda kuulda ning äh, nad on oma tegevust äh, kiirendanud. üheksa võiks olla sümboolne arv, sellepärast et see on täpselt see arv liikmesriike, mida on vaja tugevdatud koostööks. praegu on aga veel ennatlik spekuleerida eh, selle üle, mis eh, hakkab saama, me muidugi koondame kõik oma jõupingutused selleks, et jõuda kompromissini kahekümne seitsme liikmesriigiga. ainult juhul, kui kõik meie jõupingutused Äh, siiski äh, vilja ei kanna. ainult siis me kaalume muid variante. maksudest kõrvalehoidmine. tahaksin esmalt tänada teid äh, raporti eest ning ka teiepoolse uuringu analüüsi eest komisjon ja minu teenistused praegu vaatavad läbi konkreetseid ideid, eh, mis leiavad kajastamist ka järgmises eh, Euroopa Liidu Nõukogu raportis. me kasutame teatud eh, elemente ka praegu käimasolevast avalikust konsultatsioonist maksuküsimustes ja samuti töörühma koosolek toimub, kus me arutame erinevaid võimalikke meetmeid. me plaanime sel aastal tulla välja ettepanekutega äh, selle kohta, kuidas äh, vältida maksudest kõrvalehoidmist seda läbi äh, kohtualluvuse koostöö ning agress-, ning, äh, ning konkreetsete äh, või kavade. nii et äh, need ettepanekud siis leiavad kajastamist ka meie raportis Euroopa Liidu Nõukogule. aitäh, Olle! aitäh, härra Õlinik! tahaksin küsida, milline on teie reaktsioon tugevdatud koostööle konsolideeritud ettevõtete äh, tulumaksu küsimustes. ning äh, veel äh, finantstehingute maksu kohta. kas tegemist saab siis finantstehingute maksuga või, või räägitakse siin juba ka millestki muust tulumaksust, mille kohta lugesin Põhjamaade äh, ajakirjanduses. nüüd maksuküsimuste juurde. maksud puudutavad nii tolli kui ka makse. me teame, et see teema on keerukas, me teame, mida mõned äh, liikmesriigid maksudest arvavad. minu küsimus on selles, miks te seda teete, millised on teie peamised argumendid, kas äh, meil on vaja rohkem äh, harmoneeritud maksusüsteem Euroopas, kas see on see, mida te üritate saavutada? Äh, miks selline programm? jah, väga asjakohane küsimus äh, volinikule, nii et palun. jah. mis puudutab CCCTB-d siis muidugi mõista töö peab jätkuma. ja liiga vara on veel ütelda, mis selle töö tulemuseks saab olema. liikmesriigid ise veel äh, maksubaasi kallal tööd teevad ja äh, lisatööd on ka veel vaja. teoreetiliselt aga muidugi mõista tegemist on otsese maksuga tegelikult ning äh, kui kahekümne seitsme liikmesriigi äh, puhul äh, kompromissi leida, siis võib siin kohaldada tõhus-, tugevdatud koostöö põhimõtet, sellel võiks olla positiivne tagajärg. väga oluline on, et ettevõtted et mis väga ootavad äh, kõnealust ettepanekut. see äh, kergendaks äh, halduskoormust ning ja see oleks kindlasti edusammuks ettevõtete maksude küsimuses. miinimummäärad komisjon on väga selgelt oma ettepanekus ka välja ütelnud, et miinimummäärad peaksid jääma ikkagi liikmesriikide pädevusse. ja me selle seisukoha juurde ka jääme. finantstehingute maks ning võimalikud alternatiivid, millest ajakirjanduses räägitakse millest me siis räägime, me räägime kompromissist ehm, komisjoni ettepaneku põhjal. ma ei saa äh, välja mõtelda uusi elemente, ilma et komisjon äh, neid ametlikult äh, välja pakuks. niimoodi see, see süsteem toimu, toimib. ja me peame ära kasutama kõik võimalused selleks, et äh, võimaliku kompromissini ka jõuda. Taani eesistuja plaanib äh, seda tööd jätkata järgnevatel kuudel, viia läbi mais-juunis ECOFINis ka poliitilise arutelu. maksuküsimused hiljuti tulime välja komisjoni teatisega lihtsustamise kohta. ja see puudutas mitmeaastast finantsraamistikku. programmide kombineerimine tegelikult aitab kaasa lihtsustamisele me räägime samuti tolli ja maksualase tegevuse teatud sünergiast mõningates liikmesriikides maksu- ja tolliametid on näiteks ühe katuse all sellistes riikides ei oleks probleemiks kasutada ühte programmi. kava iseenesest peaks lihtsustama meie jõupingutusi, mille eesmärgiks on parandada koordineeritust maksupoliitikas me räägime koordineerimisest, mitte täielikust harmoneerimisest, nagu äh, väid-, mõned väidavad. muidugi on valdkondi, kus oleks vaja rohkem harmoneeritust. Need äh, valdkonnad on ka väga selged, tulumaks ning energia maksustamine, aktsiisimaksud üldiselt otseste maksude puhul on meil aga vaja pigem just koordineerimist aga siin me kindlasti peame kinni ka liikmesriikide suveräänsusest ja lähimuspõhimõttest. meie liikmed küsivad äh, väga huvitavaid äh, küsimusi, aga tahaksin äh, rääkida sellest, kui kaugele me oleme jõudnud maksuküsimustest. tegutseme koos IMCO-ga, eile oli ühine koosolek, Pablo juhatas seda koos Malcolm Harboriga IMCO-s. homme pool kuus on jällegi üks ühiskoosolek, kus me räägime Econi aspektidest. see töö käib meil siis kahes komisjonis korraga, kus koosolekud toimuvad ühel ajal ja mis on väga põnev. aga nüüd Sven, palun. Call, call me Sven then. Okay, <laughs> he is gone, it is you. Okay, well commissioner uh,, I said uh,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 maksudest kõrvalehoidmine, lihtsalt Šveitsi pangakontodel istub miljoneid Kreeka raha. komisjon ise pakkus välja ettepaneku läbirääkimised Šveitsiga ja kas on võimalik äh, nii-öelda maksmata makse kätte saada selle raha pealt, kas te äh, ise olete teadlikud või olete teinud mingeid algatusi, äh, et kätte saada maksud kreeklastelt, kes on nendest kõrvale hoidnud well,? Um, regarding uh... mis puudutab Prantsuse-Saksamaa algatust ettevõtete maksustamise kohta, siis mõlemad liikmesriigid tutvustasid lühidalt oma töö käiku veebruari ECOFIN-i kohtumisel ja nad mõlemad ütlesid, et pooldavad vägagi komisjoni tööd ettevõtete üldse konsolideeritud maksustamisbaasi osas ja me nad ütlesid, et püüavad ära kasutada ka omalt poolt eh, nii palju kui võimalik eh, neid meetmeid, mida praegu Euroopa tasandil võetakse või on võetud. tegemist on käigusoleva tööga ja jätkuva protsessiga ja ma usun, et ja loodan, et mõlemad liikmesriigid jätkuvalt informeerivad eh, komisjoni ja ECOFIN-i nõukogu oma järgnevatest sammudest. komisjon muidugi ei ole otseselt äh, hõlmatud sellesse töösse, see on liikmesriikide oma ettevõtmine. mis puudutab Kreekat ja maksudest kõrvalehoidmist, siis viimaste kuude jooksul on tehtud edusamme maksude sissenõudmise osas ja viiviste maksmata maksude osas eesmärk kasvas kahekordselt, eesmärk oli nelisada miljonit eurot eh, ja tegelikult suudeti sisse nõuda rohkem kui üheksasada miljonit, aga muidugi on tarvis teha veelgi rohkem selle probleemi lahendamiseks. sest küsimus ei ole mitte ainult eh, maksude kogumises kui sellises, vaid mõnikord on tarvis ka äh, muuta süsteemi, näiteks on väga pikad vaidluste lahendamise mehhanismid, mis võivad võtta aastaid ja sellisel juhul on muidugi väga raske tõhusalt makse koguda. ja Kreeka maksuametiga teeme koostööd sellel teemal. mis puudutab Šveitsi, siis oleme paika pannud väga selged piirid isegi enne seda minu kirja, mille ma saatsin nii eesistujale kui ka liikmesriikidele. lihtsalt teile teadmiseks on väga habras piir selle vahel, mida saab kahepoolselt läbi rääkida ja mida mitte. näiteks Euroopa Liidu seadusandlus ja meie kahepoolsed kokkulepped Šveitsi ja teiste äh, Lääne-Euroopa riikidega, kes ei ole Euroopa Liidu liikmed, ei hõlma äh, nii-öelda probleeme, mis on seotud ajalooliste küsimustega ja nende osas saavad liikmesriigid ise kahepoolselt läbi rääkida ja nii on see olnud ka näiteks Saksamaa ja Šveitsi vahel. Kreeka saaks sedasama teha kahepoolselt ja kui küsitakse nõu, siis jah, meie pakume välja selge raamistiku selliste läbirääkimiste jaoks, aga kui küsitakse ka konkreetset nõu, siis oleme eh, siis ka valmis seda andma nii et tähendab, et praegu midagi ei toimu, Kreeka ei ole teie käest äh, konkreetselt palunud abi läbirääkimisteks Šveitsiga. võib-olla on mingid väga hiljutised arengud, millest ma ei ole teadlik, ma pean üle küsima oma talitustelt, kas midagi on nüüd päris viimasel ajal toimunud ja kui jah, siis ma annan teile teada. aitäh, võib-olla on teil hea teada, et kell üksteist ma kohtun Šveitsi presidendiga ja see on ka üks punkt päevakorras. Ivo Struusik, palun. aitäh ja tere hommikust. Äh, suur tänu, härra volinik, äh, nende äh, avakommentaaride eest ma kuulasin hoolikalt ja ma panin tähele kolme teemat, mida te peate olulisemaks või kõige olulisemaks. nimelt maksupettus, finants tehingumaks ja ettevõtete konsolideeritud tulumaksubaas. ma lugesin teie kõnet, mille te Taani parlamendis finantstehingu maksu kohta pidasite ja saan aru, et te olete selle projekti eh, väga innukas toetaja. Te muidugi saate aru, et meie kui Euroopa konservatiivide seisukoht on erinev, ma ei hakka eh, seda küsimust tõstatama, sest vaevalt, et meil üksteist õnnestub veenda selle projekti vajalikkuses. ja maksupettuse osas ma ei hakka ka küsima, sest tegelikult me samuti usume, et kõige olulisem Äh, meetod äh, nii-öelda maksuhaavade parandamiseks on maksude oluline alandamine ja paremini mõistetava äh, maksujurisdiktsiooni loomine. minu küsimus konkreetselt aga puudutab CCCTB-d. eelviimases lauses ütlesite, et te saate aru, et läbirääkimiste oluline küsimus on selles, kas see peaks olema kohustuslik või vabatahtlik. kas te selgitaksite, kumba te siis konkreetselt eelistate ja miks ja millisele seisukohale teie arvates nõukogu jõuab selles küsimuses, aitäh! tuletaksin kõikidele meelde, et meil on veel kaheksa küsimust tulemas, nii et äh, volinik äh, siis me ülejäänud küsimused jagame rühmadesse, aga praegu vastus sellele küsimusele aitäh, kõigepealt, mis puudutab kommentaare maksupettuste vastase võitluse kohta ja seda, et parim võimalus on makse alandada. ma arvan, et kui me vaatame liikmesriikide maksusüsteeme, siis võime näha, et need on üsna erinevad ja mõnedes liikmesriikides on üsna madalad maksud, samas kui teistes on suhteliselt kõrged maksud aga isegi nendes riikides, kus on üsna madalad maksud, on olnud maksupettustega probleeme, nii et selles mõttes ei saa iseenesestmõistetavalt öelda, et madalamad maksud tähendavad tingimata äh, vähem pettusi. ning loomulikult peame vaatama ka üldisemat äh, raamistikku ja liikmesriikide mm, liikumisruumi fiskaalkonsolideerimisvajaduste osas ja arvestades seda, et paljude liikmesriikide puhul on praegu mm, liigne eelarve defitsiit, ei saa seega mõistlikult oodata, et nad kohe saaksid mm, makse alandada. ja seepärast peamegi otsima selliseid vahendeid, mis äh, aitavad praeguses olukorras paremini võidelda maksupettuste vastu ja see ongi meie prioriteet. mis äh, puudutab vabatahtlikkust või kohustuslikkust äh, CCCTB puhul, siis meie ettepanekus on väga selgelt välja öeldud, et me soovime, et see oleks vabatahtlik põhjuseks on see, et äh, meie arvates mitte kõik ettevõtjad ei tegutse piiriüleselt, paljud ettevõtjad tegutsevad vaid koha peal ning seepärast selline vabad vabatahtlikkuse põhimõte valiti seepärast, et mitte tekitada liiga suurt koormust nendele, kes ei soovi äh, rahvusvahelises ettevõtluses tegevad olla. vähemalt selline oli meie põhjendus vabatahtlikkuse põhimõttele. me teame, et teie oma komisjonis hääletasite samuti mõningaid kompromisse Äh, millega toodaks sisse teatud kohustuslikud elemendid CC, CTB-sse. me loomulikult analüüsime kõiki neid ettepanekuid ja äh, võib-olla ka nõukogu oma töörühmades analüüsib neid. praegusel hetkel äh, oleks väga raske mingit lõplikku kindlat seisukohta nende muudatuste kohta hääle avaldada. me hääletame homme marat-, on, hääletus toimub äh, peaaegu kolm tundi, planeerime hääletustele ja võtke oma kaardid kaasa. Äh, kuue poolt järgmine kõneleja. suur tänu, volinik, selle informatsiooni eest, mida te meile andsite, te avasite päris mitmeid huvitavaid teemasid. ma tulin lootusega, et kuulen midagi positiivset seoses tohutu maksukoormaga, mis Kreekas eksisteerib. Te küll andsite mõningaid kommentaare, aga võib-olla võiksite öelda natuke rohkemat. kõigepealt ütlesite, et teie eh, teenistused eh, analüüsivad kõikide liikmesriikide eelarveid eh, Euroopa poolaasta raames. kui ja kas on selge, mil määral on äh, maksukoormus liiga suur ja ka kütuse ja kinnisvara osas näiteks. muidugi maksureform on vajalik ja komisjon püüab öö, äh, maksukoormat vähendada. muidugi ma ei pea siin silmas maksudest kõrvalehoidmist, selle vastu tuleb võidelda öö, vähendatud käibemaksumäärad. Te ütlesite midagi, millest ma ei saanud päris hästi aru. võib-olla te võiksite üle korrata ning äh, siis seoses ühe varem esitatud küsimusega, milles praegu probleem on? kõik soovivad mingisugust kokkulepet äh, Kreeka ja Šveitsi vahel selleks, et Äh, teada saada, kes on Kreekast tohutuid summasid välja viinud ja kas need välja viidud summad on ka maksustatud. Kreeka ametivõimud ütlevad, et nad soovivad sõlmida kahepoolse kokkuleppe Šveitsiga. Te ütlesite ka, et te kommenteerisite seda teemat, kas teie arvates selline Kreeka-poolne kokkulepe Šveitsiga äh, vastaks komisjoni poolt esitatud nõuetele? Äh, mitmed teie seisukohad on täiesti põhjendatud, aga ma arvan, et läbipaistvuse teema on ka oluline ja võib-olla kommenteeriksite ka seda, aitäh. siin oli nüüd tegelikult terve rida küsimusi Kreeka kohta. esiteks ma tahaksin üldkommentaarina öelda, et on Kreeka poliitikute ja ametiasutuste mm, ülesanne eh, tegeleda oma maksusüsteemi parandamisega ja eh, komisjon ei saa nii-öelda importida mingit eh, teiste liikmesriikide süsteemi Kreekasse. Kreeka ametivõimud ise peavad valima ja otsustama, missugune on öö, äh, kõige parem lahendus nende jaoks. muidugi rakkerühmad ja meie eksperdid võivad aidata äh, maksustamissüsteemi paremaks muutmisel. niimoodi vähemalt mina näen Äh, üldisemalt poliitilist maastikku ja meie talitused teevad juba väga tihedat koostööd Kreeka maksuametiga. oma sissejuhatuses ma mainisin ja ka mõnedele küsimustele vastates mainisin seda. maksukoormus on samuti sellega seotud teema ka selle puhul liikmesriigid ise peavad kujundama oma maksusüsteemid ja neil on selle koha pealt suveräänsus. meie kavatsus Euroopa poolaasta seisukohast on vaadata, analüüsida liikmesriikide maksusüsteeme ja tuvastada nendes nõrkusi, kui selliseid nõrkusi on. ja kui esineb puudujääke maksusüsteemides, siis me püüame teha soovitusi ja ettepanekuid. praegu ei ole veel selge, missugused need äh, soovitused saavad olema, me peame need valmistama ette maikuus, selleks et esitada ülemkogule juunis. võib-olla ma sain valesti aru teie küsimusest käibemaksu ja vähendatud käibemaksumääradega seoses, ähm, aga ma ütleksin üldisemalt, et äh, me praegu analüüsime vähendatud käibemaksumäärade süsteemi, mis äh, on sätestatud käibemaksu direktiiviga ja meil on päris suur hulk vähendatud maksumäärasid ja neid tuleb analüüsida objektiivsete kriteeriumide vaatenurgast ja seejärel teha ettepanekud edasiliikumiseks. ma arvan, et mõned vähendatud käibemaksumäärad, mis praeguse direktiivi kohaselt on võimalikud, tuleks kaotada, sest need ei täida neid eesmärke, milleks need sisse viidi mõnikord äh, oleme püüdnud lahendada mingeid probleeme vähendatud käibemaksumäära sisseviimisega, aga peab ütlema, et äh, maksuteooria seisukohast vähendatud määrad ei ole alati tingimata parimaks lahenduseks, sest on tunduvalt eesmärgipärasemaid meetmeid, kuidas näiteks sotsiaalprobleemidega tegeleda. käibemaksu määrade vähendamisel seoses teatud toodetega näiteks äh, tekib olukord, kus vähendatud määr ei kehti mitte ainult vaestele, vaid äh, kehtib ka rikastele, kes täiesti võiksid maksta kõrgemat käibemaksumäära samade toodete eest. nii et äh, paremini suunatud ja eesmärgipärastatud meetmed oleksid paljudel juhtudel tunduvalt tõhusamad. mis puudutab Kreeka, Šveitsi vahelist äh, võimalikku kokkulepet, siis äh, võin veel kord üle korrata, et äh, me oleme omalt poolt valmis pakkuma mis tahes vajalikku abi, aga tegema seda piirides, mis ei ületa kahepoolsete läbirääkimiste raamistikku mõni aeg tagasi ma kohtusin ka Kreeka rahandusministriga ja mainisin omalt poolt talle otseselt seda, ütlesin, et eh, kui on tarvis mis tahes eh, abi komisjoni poolt, siis me oleme igati valmis seda pakkuma. suur aitäh, eh, nüüd võtame küsimused rühma kaupa, sest meil on järel ainult kakskümmend minutit ja päris palju küsimusi Pavanche Berries and Sophie Intveld. So Corin first. Need kõnelejad siis esimeses rühmas. Karen kõigepealt äh,. aitäh, minu küsimus puudutab äh, finantstehingute äh, maksualaseid arutelusid, te mainisite juba arutelusid ECOFINis, on selge, et äh, on teatud soov analüüsida ka alternatiive ja võimalikke mõjusid, te ütlesite, et äh, te koostate aruande ECOFINis välja pakutud eh, ideede kohta, millal seda võib siis oodata? see ei ole oluline mitte ainult nõukogu töörühmade jaoks, vaid on oluline ka parlamendis toimuvate arutelude seisukohast. nii et eh, meil on tähtis seda teada. Venne? tahaksin Äh, kommenteerida voliniku viimast vastust, ta ütles, et kindlasti äh, on nad valmis äh, suhtlema ka Šveitsiga kahepoolsete läbirääkimiste raames. milles on lahkarvamused Šveitsi ja Kreeka vahelise kokkuleppega seoses ja ka Ühendkuningriigi ja Šveitsi ja Saksa ja Šveitsi vahel? Pervanš. aitäh, härra volinik. vastavalt sellele, mida teilt just küsiti, te teate, me teame, et teie õigustalitus leidis, et Ühendkuningriigi ja Saksamaa vahelised kokkulepped ja Šveitsi vahelised kokkulepped tegelikult ei vasta lepingule. miks te ei avalikusta õiguslikku arvamust, sellepärast et teilt on seda küsitud korduvalt, sest et äh, te viitate alati äh, ju erinevatele dokumentidele, siin aga tavakodanikul on ka õigus äh, õigustalitluse arvamusega tutvuda. Te peate siin vastama meile, täiskogul te ei ole vastanud sellele küsimusele, samuti te ütlesite, et kaks liikmesriiki olid selle vastu, et komisjonile anda mandaat läbirääkimisteks Šveitsiga, te mainisite Saksamaad, kas te võiksite ütelda, kes need kaks riiki siis lõpuks on? ja veel üks küsimus, mida veel ei ole käsitletud, nagu te teate, Euroopa Parlament vastavalt suure raportile eh, leidis, et järgmise Euroopa Liidu eelarve peab omavahenditest osaliselt rahastama. millised on teie mõtted selles küsimuses? ja kuidas arvate teie, et te saate kaasa aidata äh, asjalike ettepanekute tegemiseks, kui te ei taha, äh, et teid peetakse skisofreenseks, äh, kui te tahate suurendada eelarvet, samas kui liikmesriigid üritavad kokku hoida um,? Ähm, Sophie, aitäh! volinik ma tahaksin puudutada ühte aspekti, mis on seotud maksudest kõrvale äh, hoidmist, nimelt siis äh, USA välisarvetest kinnipidamise seadust ma olen, ma ei tea, kas te olete teadlik nendest äh, kõnelustest, mis liikmesriikide vahel käivad infovahetuse ja koostöö teemal ja, ja see kergus, äh, millega Ameer-, Euroopa lihtsalt ameeriklaste seadust järgib, äh, tegemist võib olla Euroopa Liidu äh, seaduste rikkumisega. ma olin väga üllatunud ja sain seda teada kirjast, mille te saatsite, et käimas on olnud kõnelused aprillist kaks tuhat üksteist Euroopa Komisjoni ja ameeriklaste vahel. mina tahaksin teada, miks meid ei ole nendest kõnelustest teavitatud näib, et selle asemel, et valida euroopalik lähenemine, on liikmesriigid valinud ja ma, ma saan aru, et teie pole selles süüdi, aga liikmesriigid on valinud kahepoolse lähenemise, mis äh, on palju äh, läbipaistmatum kodanike ja ettevõtete jaoks äh, minu koduriigis igatahes parlamenti sellest ei informeeritud, enne kui nad sellest ajalehest teada said. ja ma leian, et see lahendus, mille nad on leidnud, on tõenäoliselt Euroopa Liidu seaduste rikkumine ja ma tahaksin teada, miks äh, mõnedes valdkondades Euroopa Komisjon väga kiiresti äh, räägib Euroopale lahenduste leidmise vajadusest ja mitte just nimelt selles valdkonnas. ning minu viimane küsimus, oma kirjas te kõnelesite ka sellest, et et sõlmitakse tulevale, tulevikus kokkulepe USA-ga automaatsest infovahetusest miks seda teevad siis ametnikud suletud uste taga, miks seda koheldakse kui haldusküsimust, samas kui siin on kaalul väga olulised Euroopa huvid ja kas teile ei tundu, et tuleks liikmesriikidele avaldada pisut rohkem survet selleks, et nad eh, sõlmiksid siis Euroopa ja USA kokkuleppe, see oleks palju parem, aitäh ma püüan vastata nii lühidalt kui võimalik. mis puudutab seda täiendavat analüüsi, mille me kavatseme läbi viia, nagu ma juba ütlesin, me kavatseme selle avalikustada enne äh, nõukogu töörühma järgmist kohtumist, mis toimub kahekümne kolmandal aprillil. see analüüs äh, sisaldab ka konkreetseid selgitusi ja näiteid selle kohta, kuidas äh, me nende riskide ja, ja kaskaadmõjuga ja pensionifondide ja äh, makromajanduslike element, elementidega tegeleme nii et, et tegemist on küsimustega, mis leiavad siis kajastamist selles täiendavas analüüsis aga minu seisukoht on väga selge, tegemist on selgitusega. meil ei ole plaanis oma mõjuhinnanguid muuta, see on osaks ettepanekust, aga me lihtsalt esaldame, esitame täiendava info ning eh, teeme täiendavat tööd eh, nende eh, eelduste modelli-, mudeldamisel. niisiis Äh, see on see, mida me kavatseme teha. loomulikult äh, me avalikustame selle töö tulemused, nii et ka parlamendisaadikud omavad äh, andmetele juurdepääsu. esitati ka sarnane küsimus, mis puudutas suhteid Šveitsiga ning kahepoolseid suhteid Šveitsiga. ma arvan, et me peaksime siin väljenduma väga selgelt. meil on äh, olemas äh, Euroopa Liidu tasandil pädevus, mis on Euroopa Liidu õigusaktides kirjas ning äh, me sõlmime kokkulepped Šveitsiga hoiuste osas ning äh, kõiki neid element, need elemendid, äh, neid ei tohi hõlmata mingid kahepoolsed kokkulepped. niimoodi see süsteem toimib ning seda me ka palusime kahelt liikmesriigilt, Saksamaalt ja Ühendkuningriigilt. me palusime, et nad muudaksid oma kokkuleppeid ning nad olid nõus muutma siis neid sätteid oma kokkulepetes loomulikult eh, nüüd nad peavad pidama läbirääkimisi Šveitsiga, sest tegemist on kahepoolsete kokkulepetega. niisiis. Eh, need, et need asjad, mis on Euroopa Liidu pädevuses, peavad Euroopa Liidu pädevusse jääma ja me oleme selle väga selgelt välja öelnud eh, nendele kahele liikmesriigile nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu pädevust, siis äh, lihtsalt sellised lahendused, mille üle siin vahepeal spekuleeritakse, ei ole võimalikud. nii et, et meil on hoiustealane kokkulepe, meil on väga selged reeglid, kuidas äh, see dividendimaks peaks toimima ning äh, tegemist ei ole sellise lõpliku maksuga igatahes äh, kõik asjad äh, peavad olema ole, olemasolevate ja tulevaste Euroopa Liidu seaduste raamistikus. kui äh, kõnelda nüüd õiguslikest arvamustest, siis ma pean ütlema, et on väga oluline kinni pidada institutsioonide vahelise kokkuleppe sätetest Äh, selles äh, lepingus on äh, kindlalt öeldud, mis valdkondades infot esitatakse ja mis valdkondades infot ei esitata ning need teenistused, mis selle teemaga tegelevad, peavad täiel määral kinni siis institutsioonide vahelise kokkuleppe sätetest ning kuna tegemist on teemaga, mis võib Äh, puudutada võimalikke rikkumisi, siis äh, institutsioonide vaheline kokkulepe ütleb selgelt, et, et siin on tegemist siis erandiga. Äh, info saamise õigusele. niisiis see küs-, selle küsimusega tegeldakse teisel tasandil. omavahendite koha pealt komisjon kes on need äh, kaks liikmesriiki, kes on äh, läbirääkimiste taasavamise vastu, küsib proua Peres. jah, ma unustasin. Neid juba tegelikult mainiti. ma arvan, et ma juba näitasin neile näpuga nii palju kordi, et, et võin veel neid korrata. Need kaks liikmesriiki on kaks liikmesriiki, kes siis pikka aega progressi blokeerisid, on Luksemburg ja Austria ning me siis äh, ootame, et nad äh, äh, oma suhtumist muudaks, me saaksime siis hoiuste maksustamise töös edasi minna. omavahendite koha pealt ma arvan, et komisjoni seisukoht on väga selge, me esitasime oma ettepanekud Euroopa Liidu omavahendite kohta. loomulikult äh, üks äh, nendest ettepanekutest sõltub väga palju sellest, äh, kuidas esi-, edenevad asjad finantstehingute maksuga, sest tegemist on omavahendiga, mis rajaneb finantstehingute maksule ja teine on siis käibemaksupõhine vahend, äh, mida, mis mina isiklikult äh, leian, äh, et, et oleks palju parem, kui me suudaksime kokku leppida uue käibemaksupõhise omavahendi osas, sest siin on vaja väga olulist lihtsustamist, on vaja vähendada halduskoormust, samas tuleb hoolitseda selle eest, et meil on siiski piisavad sissetulekud Euroopa Liidu eelarvesse aga töö selles vallas jätkub ning täna on veel liiga vara öelda, mis on tulemus, aga komisjon ja parlament igatahes toetavad väga tugevalt seda, et oleks siis uus käibemaksupõhine omavahend Äh, äh, samuti, et oleks äh, olemas siis sissetulek finantstehingute maksust. nüüd, mis FATCA-t puudutab, siis siin tuleb väga selgelt öelda, et FATCA on USA õigusakt. niisiis USA võttis selle seaduse vastu ning meie oleme teinud jõupingutusi koos mõningate liikmesriikidega selleks, et et see seadus ei kahjustaks meie finantssektorit, sellepärast et mõningate hinnangute kohaselt, kui selline seadus jõustuks, kui see jõustuks sellisel kujul, nagu see esialgselt vastu võeti, siis äh, see põhjustaks äh, väga olulist äh, kulu finantsinstitutsioonidele. ning seetõttu me oleme USA administratsiooniga teinud koostööd ning saavutanud võimaluse kasutada valitsuste vahelist lähenemist selle USA seaduse ellurakendamisel. väga oluline on ka see, et me leppisime kokku jätkata koostöö tegemist USA-ga. Äh, automaatse infovahetuse süsteemi osas. niisiis, mina näen USA-d kui meie liitlast selles töös ning kui ma õigesti mäletan, siis oma kirjas ma vastasin teie küsimusele ning äh, esitasin ka üksikasju, mis seda dialoogi puudutavad. tegemist ei olnud ametlike läbirääkimistega, sellepärast et FATCA on USA seadus. me lihtsalt alustasime dialoogi USA-ga. hästi kuulge, neli inimest tahab veel küsimust esitada. Sophie. hästi. Sophie Infeld. mulle tegelikult ei, ma ei saanud vastast ühelegi küsimusele. kõigepealt, miks meid ei teavitanud? FATCA võib olla küll Ameerika seadus, mul kama, aga kui ettevõtted peavad seda täitma, siis nad peavad Euroopa Liidu seadusi rikkuma. see valmistab mulle muret. ning kolmandaks miks mitte Euroopa Liidu tasandil kokkulepe ja miks need kahepoolsed kokkulepped, sest et kokkulepped tuleb ju sõlmida ja kas te hoiate meid kursis toimuvatest kõnelustest? ma arvan, et meie varasemas dialoogis ma juba selgitasin, mis FATKA vallas toimub ning äh, oluline on olla teadlik sellest, et läbirääkimiste pisa, pidamiseks äh, Euroopa Liidu ja USU, USA vahel vajaks Euroopa Liit äh, mandaati, Euroopa Komisjon vajaks mandaati liikmesriikidest, sinnani me ei ole aga veel jõudnud. ja seetõttu me üritame parandada nii palju kui võimalik äh, FATCat äh, ning äh, tegeleda nendega küsimustega, millele teie viitasite, küsimustele, mis võivad põhjustada Euroopa Liidu seaduste rikkumist, nagu näiteks andmekaitse küsimused ning me juhtisime USA administratsiooni tähelepanu nendele küsimustele ning ning seetõttu me kasutasime ka seda valitsustevahelist lähenemist, sest et äh, see on äh, vähem koormav meie töös, finantssektorile. Te teate, et äh, praegune süsteem, need olemasolevad hoiuste maksud, hoiuste maksustamise direktiiv ei hõlma kõiki neid elemente, mida USA seadused nõuavad ning me peame tegema tööd ning äh, siis üritama parandada seda äh, hoiuste maksustamist, nii et, et neid muudatusi praegu veel ei ole, nii et, et see on selle äh, olukorra taust meil on vaja siis ka eh, omalt poolt edusamme teha selles valdkonnas. aitäh! Eh, paljud kolleegid on mõista andnud, et ei soovi enam küsimusi esitada. niisiis, eh, kaks rohelist saavad veel sõna, Emilia ja siis Sven ja te tõesti peate teeme, tegema kiiresti, nii, Emilia Turunen, palun ma paluksin, et te viiksite läbi selle põhjaliku analüüsi finantstehingute maksu osas. eile Taani parlamendis COSAC-i kohtumisel, kus ka teie olite, öeldi, et üks, üks pankur ütles, et finantstehingute maksu ettepanek on nagu neutronpommi heitmine. meil on vaja asjad panna proportsiooni ja oleks võib-olla Äh, kasulik, kui te saaksite meile esitada arve ettevõtete ümberpaiknemise kohta. Äh, palun tehke seda nii kiiresti kui võimalik, sest muidu mängite kaardid kätte neile, kes seda ei soovi. teiseks äh, ma arvan, et möödunud korral mõni aeg tagasi avaldati andmed ka äh, Äh, STT kohta, millised on äh, olukorrad, äh, milline on olukord selles vallas. Taani minister pärast Ecofini kohtumist ütles, et vaatavad, millised on võimalikud kompromissid ning alternatiivsed võimalused. ning ajalehes ta hiljem tõlgendas seda kui mingit tegevusmaksu kuidas teie suhtute siis nendesse alternatiivsetesse teedesse ja kuidas te tõlgendate seda, mida ajakirjanduses sellel teemal on öeldud? mul on ka üks väga kiire küsimus, et kõigepealt äh, tahaksin äh, teid õnnitleda selle auhinna eest, mille te saate siis reedel äh, tahaksin teid tänada ka energiamaksustamise direktiivi kallal tehtud töö eest niisiis, ma arvan, et te eh, tulete Berliini kohale, aga nüüd eh, kui rääkida sellest kokkuleppest Saksamaa ja eh, Šveitsi vahel, siis ma võin öelda, et see leping on nüüd toppama jäänud, me oleme selle peatanud parlamendi ülemkojas ja see leping siis vähemalt lähitulevikus teoks ei saa. ja seetõttu ma kutsuksin teid üles kasutama seda võimalust selleks, et edasi liikuda, et saada suurema hoog ehm, sellele multilateraalsele euroopalikule lähenemisele ning tahaksin esitada ainult ühe küsimuse, mis puudutab mandaati läbirääkimisteks teiste riikidega. ma arvan, et karmim õiguslik tõlgendus teie poole pealt võiks selgelt öelda, et kui Euroopa palub, et Äh, kui komisjon palub mandaati, siis äh, liikmesriikidel juba on äh, vähem võimalusi selles valdkonnas läbirääkimisi pidada. Teie kiri ei ulatunud nii kaugele, nagu juriidiliselt oleks võimalik ja ma kutsun teid ütlema, et selle mandaadi palumine tegelikult juba blokeerib liikmesriikide võimaluse sellistes valdkondades kahepoolseid kokkuleppeid sõlmida see aitaks selle küsimuse kahepoolsete lepingutega lõpule viia, parlament on nendesse lepingutesse kriitiliselt suhtunud ja seda täiesti põhjendatult. volinik, ma pean nüüd kiirustama. see eilne eh, sõnavõtt, mille üks pankur eh, tegi jah, ma vaatasin selle ettekande slaidid hiljem läbi ja kahjuks ma ei leidnud äh, neid slaide arvudega, mida meile esitati. võib-olla äh, need arvud seal olid, aga me tahaks asju tõesti äh, analüüsida konkreetselt, tahaksime analüüsida seda infot, mis konverentsi käigus esitati, aga paraku meil neid arve ei ole. nüüd ECOFIN-i äh, Äh, trükiste küsimus, äh, siin on tegemist tehnilise dokumendiga, mille äh, ECFIN peatek-, peadirektoraat on koostanud. niisiis, selle mudeli tehniliste arengute kohta info on avalikustatud. ja mis puudutab läbirääkimisi Šveitsiga ma arvan, et äh, selles osas ma väljendusin väga selgelt äh, oma kirjas, ma rääkisin sellest, millised on kahepoolsete läbirääkimiste piirid äh, ja ma kavatsen nendest piiridest kinni pidada, nii et, et minu arvates on väga oluline, et me kõik pädevusi austame, et me austaksime Euroopa Liidu pädevusi ma arvan, et sellist lähenemist toetab ka parlament. suur aitäh teile, volinik. tahaksin saadikutele meelde tuletada, et see mõttevahetus toimub siis struktureeritud dialoogi kontekstis, tegemist on struktureeritud dialoogiga komisjoni ja parlamendi vahel, tegemist oli voliniku esimese külaskäiguga ECONisse sellel aastal ning järgmine mõttevahetus volinik Šemetaga äh, peaks toimuma kas septembris või oktoobris. Eh, siis eh, hiljem määrame kuupäevad kin-, kindlaks ja ma kutsuksin saadikuid veel kord üles, või eh, tahaksin teile veel kord öelda, et kohtun kell üksteist Šveitsi presidendiga ja ma arvan, et ma pean väga jõuliselt esitama parlamendi seisukohti nende lepingute osas, nii et, et nii kavatsen mina olla läbipaistev. suur aitäh, volinik, ja nüüd annan istungi juhatamise üle Edwardile. aitäh Christoph. <clears throat> Yeah, we're going to continue. niisiis, me jätkame nüüd oma istungit. meil on äh, arutada kaks arvamust. üks puudutab äh, teatavat liiki ettevõtjate aruandeid, finantsaruandeid, konsolideeritud finantsaruandeid ja nendega seotud aruandeid tegemist on äh, siis äh, Wolf Klintsi raportiga ning teine puudutab direktiivi kaks tuhat neli kaldkriips sada üheksa äh, muutmist, mis puudutab siis ähm, teavet, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele ja raportöörid on nõustunud, et neid teemasid käsitletakse koos, sellepärast et teemad osaliselt katkuvad ja mõlema äh, äh, raporti eesmärk on siis vähendada halduskoormust väikeettevõtetele. peamine poliitiline küsimus on see, et maksed valitsustele äh, oleksid selgemalt välja toodud, nii et, et ma lõpetan oma sissejuhatava sõnavõtu sellega ja paluksin nüüd, et härra Klint siis tutvustaks oma arvamust. aitäh aitäh, esimees, te juba lühidalt võtsite kokku ähm, need eesmärgid. eesmärk on siis äh, kahe direktiivi põhjal koostada üks direktiiv äh, see direktiiv puudutaks siis finantsaruandeid ja eesmärk on siis VKE-de halduskoormust vähendada, bürokraatiat vähendada ja samuti vähendada nende ettevõtete kulusid kakskümmend viis protsenti. Äh, me tahame äh, harmoniseerida reegleid, äh, kaotades siis ära riiklikud reeglid. me liigitame ettevõtteid siin uutmoodi ning käibe Äh, alusel äh, ettevõtete liigitamine ka muutub. väikeettevõte on see, mille käive on kuni kümme miljonit eurot, nelikümmend miljonit on siis keskmisel ettevõttel ja äh, kakssada töötajat ja, ja suure ettevõtte käive ja töötajate arv siis on nendest arvudest suurem Äh, neid äh, lävendeid saab siis tulevikus muuda, muuta, vaatamalt, vaatame, vaat-, vastavalt sellele, mis siis inflatsiooniga toimub. ma arvan, et see definitsioon on päris hea. Äh, see loomulikult ei ole kunagi sada protsenti täpne, aga igatahes on tegu hea alusega meie tööle. ja teine punkt, kui me räägime rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kasutusele võtmisest, siis Need riigid, mis kasutavad neid standardeid VKE-de puhul hetkel, on sellesse alati väga kriitiliselt suhtunud ning need riigid, mis äh, varem on sundinud ettevõtteid äh, kasutama neid rahvusvahelisi standardeid, seda enam tulevikus teha ei saa. asi puudutab Ühendkuningriiki ja Taanit. tulevikus kõik VKE-d on siis vabastatud kohustusest kasutada rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid, ükskõik millises Euroopa riigis nad ka ei asuks. kolmandaks, liikmesriikide valikuõigus, seda asja on ka ühtlustatud jällegi meil tuleb silmas pidada seda, et äh, direktiivi eesmärk on vähendada bürokraatiat, äh, vältida täiendavate kulutuste teket. mida me siis äh, oleme lisanud komisjoni esialgsele ettepanekule? mina tegin ettepaneku, et me muudaksime kohustuslikuks äh, ka üksikasjalikumad äh, rahavoogude aruanded, aga see puudutab siis ainult keskmise suurusega või suuri ettevõtteid, kellel on siis äh, rahavood üle kümne miljoni euro. loomulikult esialgu muutub asi selliste ettevõtete jaoks keerulisemaks, nad peavad tegema täiendavat tööd, aga tegelikkuses praktikas Äh, seda te-, tööd pangad, kes nende ettevõtetega koostööd teevad, niikuinii teevad, nii et, et äh, väga äh, vähestel juhtudel on siin tegemist mingi lisakohustusega, palju, enam, enamasti on tegemist asjaga, mida juba tehakse niikuinii. samuti viitan ma siin kapitalinõuete direktiividele ja pankade likviidsusnõuetele kui keskmise suurusega ettevõtted suudavad tõestada, et nad on äh, likviidsed, siis Pangandusjärelevalve Ametit äh, saavad sellega arvestada ning äh, võib-olla mitte kohaldada kapitalinõuete direktiivi nõudeid nendele ettevõtetele, nii et, et ähm, äh, kapitali tasandil oleks äh, neil ettevõtetel, pankadele vaja vähem tõestada. nüüd järgmine punkt. me leiame, et on vajalik äh, kasutada kohustuslikku elektroonilise aruandluse formaati. parlament on seda ka varem nõudnud, me nõudsime näiteks seda lamfalüssi järelmeetmete osas ja ka mitmel muul juhul selline formaat, eh, see nõndanimetatud Extensible Business Reporting Language eh, XBRL. Eh, selle formaadiga meil õnnestuks tabada mitu kärbest ühe hoobiga. meil oleks elektrooniline andmebaas Äh, millel oleks juurdepääs erinevatel ametitel, statistikaametitel, maksuametitel ja nõnda edasi. ning nad saaksid siis äh, sellest baasist võtta neid andmeid, mida neil vaja on. Äh, see toob ka, tooks kaasa äh, asjade lihtsustumise ning meie teeme ettepaneku et äh, siin peaks olema äh, kuueaastane üleminekufaas ja pärast kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat peaks see formaat olema siis äh, kohustuslik ja ESMA peab siin ka osalema loomulikult. ning kolmandaks see puudutab ka proua Pietikäineni raportit, nimelt need riigipõhised raportid. tegemist on teemaga, mis Äh, varem on olnud väga oluline, aga ainult selliste ettevõtete puhul, mis tegelevad nafta ja gaasi tootmisega, samuti puidu tootmisega. et see on puudutatud selliseid riike nagu Brasiilia näiteks. Äh, inimestele on jäänud mulje ja mõnikord nad on suutnud seda ka tõestada, et väga tihti äh, valitsustele tehti deklareerimata makseid, sisuliselt oli tegemist altkäemaksuga, äh, selleks, et äh, ettevõtted saaksid suuri lepinguid ning selles vallas meil oli vaja rohkem läbipaistvust. valatahtlikul alusel on paljud liikmesriigid siis leppinud kokku rahvusvahelise mäetööstuse läbipaistvuse algatuse osas. eesmärk on siis, et oleks suurem äh, Äh, läbipaistvus teatud majandussektorites. ning mina igatahes tervitan sellist algatust. Äh, komisjon on teinud ettepaneku, et äh, kõik ettevõtted, mis on suured või mille aktsiatega börsil kaubeldakse, see tähendab, et nende käibe on suurem kui nelikümmend miljonit eurot, peaks olema selle ettepanekuga kaasatud. mina isiklikult leian, et kui me soovime läbipaistvust, siis me peaksime seda ettepanekut kahes suunas laiendama. kõigepealt me ei peaks piirduma üksnes äh, börsil noteeritud ettevõtetega, sellepärast et on olemas väga suuri ettevõtteid, mis äh, aga börsil noteeritud ei ole. Äh, selliseid, selliseid ettevõtteid on palju ja need ettevõtted peaksid selle sättega kaetud olema ja teiseks ma leian, et kui me äh, koostame riigipõhiseid aruandeid, siis me ei tohiks äh, piirduda üksnes äh, selliste sektoritega, sellepärast et altkäemaksu esineb ka teistes majandusvaldkondades. niisiis, kui võtame näiteks Saksamaa, siis ma ei tea, miks Bosch näiteks peaks nendest nõuetest pääsema lihtsalt sellepärast, et ta ei ole börsil noteeritud ja mis Siemens näiteks oleks vabastatud, sest kuigi nende, nad on börsiettevõte, nad äh, mäetööstusega ei tegele, kuigi me teame, et neil on olnud ka korruptsioonijuhtumeid. nii et, et ma tean, et, et sellise stsenaariumiga arvestamiseks peaksime seda äh, riigipõhise aruandluse põhimõtet laiendama Äh, ka teistele ettevõtetele, mis ei ole börsil äh, noteeritud ja kasutama neid kõigi majandusharude puhul. me peame hoolitsema selle eest, et meil oleks võimalik saada olulist informatsiooni, asja mõte on suurendada läbipaistvust, et ka investorid teaksid, mis tegelikult toimub loomulikult ma tunnistan, et äh, sellega suureneb mõningatel juhtudel bürokraatia, aga tuleb silmas pidada, et suured ettevõtted tegutsevad paljudes riikides ning äh, neil on väga palju tütarettevõtjaid erinevates riikides, äh, kus on erinevad juriidilised süsteemid. niisiis on ütlematagi selge, et nad juba niikuinii peavad oma raamatupidamisaruandeid esitama ning kui neil on tütarettevõtjad, kui, või kui nad on seotud ühisettevõtetega, siis need arvud tegelikult juba on olemas vähemalt ettevõtte sisekasutuseks, nii et, et ma arvan, et see täiendav bürokraatia ei ole nii suur, kui arvatakse Äh, nüüd äh, piiriülese tegevuse osas, minu ettepanek on komisjoni omast teistsugune, ma arvaksin, et me peaksime pöörama tähelepanu ainult olulistele arvudele. me ei räägi siin maksetest, mis on seotud korruptsiooniga, sest neid makseid niikuinii ei deklareerita. aga meil peaks võib-olla olema äh, sada tuhat eurot see künnis siin. ma arvan, et kui ettevõtete aastakäive on üle viiesaja miljoni euro, siis nad peaksid olema kaalat-, kaasatud nüüd äh, väiksema käibega ettevõtteid ei kaasata äh, või kaasatakse ainult juhul, kui nende aktsiatega börsil kaubeldakse või kui neil on olulisi tütarettevõtjaid. Äh, see oli kõik, mis ma öelda tahin, nüüd annaksin sõna Sirpale, palun. <clears throat> Right uh,, we have now uh, Sirpa. väga hea, Sirpa Pietikainen tutvustab nüüd oma raportit aitäh, tahaksin esmalt tänada kolleeg Klintsi väga hea koostöö eest mõlema raporti puhul, mis tegelikult on omavahel paljugi seotud. töö on olnud väga konstruktiivne ja eesmärgiks on jõuda selleni, et mõlemas raportis oleks sarnane äh, arusaamine, sarnased mõisted. nii et meie lähenemine kokkuvõtteks oleks harmoneeritud. esmalt läbipaistvusdirektiivi kohta väga oluline on, et suurendatakse harmoneeritust just äh, siseturu jaoks. mõned punktid on väga head. komisjon lubab äh, lihtsustada äh, investoritel juurdepääsu reguleeritud äh, informatsioonile, parandab ka juurdepääsu andmebaasile ning koondab siis infole juurdepääsemise. kui meil on tegemist erineva infoga riikide kohta, kui ei ole võimalik leida üle-euroopaliselt kätte seda infot, kui liikmesriikide süsteemid on väga erinevad, siis see ei aita kuidagi investorite teadmisi parandada. see võib olla küll väike, aga tegelikult äh, võtmetähtsusega element kogu äh, läbipäistvuse seisukohalt. seeläbi saab parandada investorite juurdepääsu teabele mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka äh, praktiliselt läbi äh, tsentraliseeritud äh, juurdepääsupunktide. samuti hea äh, on, et on ära kaotatud kvoodipõhine teavitamine, see oleks liigne koormus VKE-dele. komisjoni sõnutsi on võimalik siin kokku hoida ligikaudu kuuskümmend tuhat eurot iga VKE kohta. tegemist on siis ähm, kvartalipõhise aruandlusega. samuti on oluline just, et äh, läheneda aruandlusele aastatepõhiselt, mitte kvartalipõhiselt, see on ka positiivne samm. see tagab ka parema turgude stabiilsuse. seejärel turgude arenguga seoses on tekkinud ka probleeme praeguse direktiiviga, välja on jäetud äh, teatud instrumendid, mida saaks äh, kasutada selleks, et noteeritud äriühingud ähm, äh, kohta teavet saada, nad ei pea tingimata just oma aktsiate kohta teavet andma, see puudutab derivaate komisjon teeb ettepaneku ka e, laiendada see rahast asutavad tuletisinstrumentidele e, ning e, osalusele, selles osas on seega tegemist väga hea suunaga. jällegi üks väike, aga oluline samm. olen teinud ettepanekuid muudatuste tegemiseks määratluste kohta, nii et määratlused läheksid paremini kokku ka MIFIRi eh, määratlustega ning veel üks küsimus, mis on jäänud lahtiseks. meie ettepanek peab olema ka sanktsioonide osas kooskõlastatud, nii et eh, me saaksime praegustes mm, karistuste mehhanismi harmoneerida ja see läheks kokku ka turu kuritarvitamise direktiiviga. Eh, seega vaatame ka eh, seda küsimust lähemalt muudatusettepanekute tegemisel. jällegi üks oluline küsimus, mida juba ka on arutatud. ma arvan, et ülejäänu on pigem tehniline, aga see on poliitiline ja see puudutab eh, liikmesriikide aruandeid. nagu te teate, eh, ettevõtted ei pea riikide põhiselt oma tulemusi avaldama praegu. härra Klints juba rääkis eh, sellest küsimusest päris pikalt, aga on veel lisalt teisigi küsimusi, nagu üleviimishinnad tegevuse puhul väga keeruline on seda hõlmata, meil on vaja neid hindu ka mitmel põhjusel, aga seda teavet on ka kuritarvitatud või valesti kasutatud. on äh, päris palju äh, korruptsiooni ning läbipaistva, läbipaistmatust äh, selles siirdehindade küsimuses nii et äh, ühest küljest on need, kes äh, tegutsevad äh, seaduse järgi ja tegutsevad ainult Euroopa Liidu turul, aga teisalt on ka neid, kes kasutavad ära igasuguseid võimalusi ja, ja halle alasid, mis praegu olemas on. kõige suuremaks küsimuseks siin on kindlasti mäe- ja metsandussektor. seega me tervitame komisjoni ettepanekut, oluline on aga, nagu ka klients ütles, et äh, tegemist ei ole mitte ainsa valdkonnaga, kus probleeme on. probleeme on kõikjal ja minu ettepanekuks on see, et me peaksime laiendama äh, reguleerimisala kõikidele nii noteeritud kui noteerimata ettevõtetele, sellepärast et vastasel juhul oleks ebaõiglane nende ettevõtete puhul, kes on noteeritud. Klints viitas Bushile ja Siemensile. kui selline tühik sisse jääb, siis võiks eeldada, et päris paljud ettevõtted seda ka tulevikus kasutama hakkavad. üheks küsimuseks veel, mis on meie vahel äh, veel arutlusel ja me vaatame läbi veel ka taustainfot tegemist on siis piiriülese määra küsimusega. mina tahaksin, et määrad oleksid väiksemad ja olen pigem skeptiline määrade tõstmise seisukohalt. põhjus on järgmine Eh, seda võivad ettevõtted ära kasutada kõrvalehoidmiseks, kui maks-, kui määrad on liiga kõrged ja see loob e-, ebaõiglased äh, tingimused. jällegi, veel üks küsimus, kui me vaatame metsandussektorit, siis me näeme, et äh, ettevõtted äh, rendivad teatud piirkondi või kasutavad väiksemaid alasid sellisel juhul äh, selliste väiksemate äh, piirkondade puhul need kõrgemad määrad lihtsalt ei kataks sellist tegevust. aga igastahes me arutame seda küsimust äh, omavahel tulevikus. ma usun, et see ongi peamine äh, samuti on välja jätnud äh, viited erinevatele vabandust, sisse viinud viited ikkagi erinevatele käitumisjuhenditele, nii et oleks selge, mis sektoris mida kasutada tuleb. me ei saa viidata ainult mäetööstusele äh, ja mäetööstuse äh, läbipaistvuse algatusele, olgugi et põhimõtteliselt me nõustume selle sisuga, aitäh um,. Two... aitäh. Äh, nüüd mul on kaks äh, variraportööride nimekirja, äh, üks nimekiri mõlema raporti jaoks, nii et kõigepealt esimene raport ja siis teine. esmalt Kay Mitchell, palun. aitäh, ma vabandan ette juba sellepärast, et ma pidin kell üksteist küll ühte koosolekut juhtima, aga tervitan raportööride kommentaare. ja äh, toetan üldiselt nende lähenemist, nõustun härra Klintsiga selles osas, et on vaja rohkem lihtsustada ettepanekuid niivõrd kui võimalik ja ma tunnen head meelt selle üle, et komisjon on teinud ettepanekuid ka, mille alusel on võimalik äh, kokku hoida ja loodetavasti sellel teel ka jätkatakse. samuti nõustun, et komisjon ei eh, vii sisse rahvusvahelisi aruandlusstandardeid e VKE-de kohta ja SME-d, e VKE-d juba kaotavad eh, bürokraatia tõttu miljoneid eurosid. ja võttes arvesse, millist rolli e VKE-d mängivad, siis on oluline, et me neid toetaksime. VKE-d ei äh, mängi suurt äh, rolli äh, mäetööstuses näiteks ja selle läbipaistvuse parandamisel. ja siin nõustun ka komisjoniga, mis puudutab riikide põhisele aruandlusele suurettevõtete puhul, siis põhimõtteliselt toetan seda, mida Klints ütles. mitte noteeritud ettevõtete kohta, aga ma arvan, et viissada miljonit on siiski päris palju ja ma arvan, me peaksime selle veel kord läbi vaatama. arengukomisjoni äh, koordinaatorina ma leian, et on et me peaksime vaatama, kuidas äh, laiaulatusliku korruptsiooni vastu võidelda äh, mäetööstuses pean ütlema, et mäetööstuse kommentaarid ei ole mulle eriti muljet avaldanud, nad väidavad, et on keerukas, peaaegu võimatu siin äh, projektipõhist lähenemist kohaldada. kui minu äh, äh, raamatupidaja väidaks mulle, et mingi projekti raames ta ei tea, mida tehakse, siis ma ei saaks sellega nõustuda, see on täielik nonsenss minu probleemiks on see, ma usun sotsiaalsesse turumajandusesse ja äh, ma mingeid vabadusi ei otsi, aga äh, auditi ettepanekute või aruandlusdirektiivi puhul e, ettevõtted äh, ei ole ikkagi aru saanud, milles seisneb meie sõnum, mitte eetiline käitumine, sellel on lõpp, nad peavad oma vastutust Äh, kandma ning äh, selles valdkonnas edasi liikuda. ma tahaksin, et äh, meie ettevõtlus õitseks, inimesed teeniksid raha, sellepärast et seega me maksame makse, tagame head teenused ning majanduskasvu, aga ma ei ole nõus sellega, et me ikkagi paneme silmad kinni demagoogia ning pettuse ees mäetööstuse valdkonnas äh, on vaja väga palju puhastustööd ära teha ning me peame seda küsimust tõsisemalt võtma ning äh, äh, andma selgelt mõista, et need argumendid praegu on täiesti tühised, seega me peaksime natukene tõsisemalt ja eetilisemalt sellesse küsimusse lähtuma. pean ütlema, et tegemist ei ole parema või vasakpoolse küsimusega, vaid tegemist on eetikaga ja me peame tagama selle, et ka tööstus tagaks läbipaistvuse ning avatuse ja muidugi mõista on hea, kui nad äh, raha kokku hoiavad, aga nad peavad seda tegema ausalt ja me mingil juhul ei toeta Al Capone tüüpi reegleid. Äh, me peame seda olukorda muutma ning äh, sellega tegelema. põhimõtteliselt sellega piirduksingi. nagu ütlesin, pean teisele koosolekule minema, vabandan, et nii vara lahkun. loodan väga, et me suudame jõuda kokkuleppeni. ma ei taha, et me seeläbi kuidagi takistaksime ettevõtlusel äh, töökohti luua või majandust kasvatada, aga ma arvan, et me peaksime ikkagi kokku leppima selles, et meil on vaja toimivat äh, praktikas, toimivat äh, õigusloomet, mis võimaldab tööstusel toimida eetilistel alustel ja samas tulu saada ning töökohti luua. suur aitäh, Uudo Pulman! palun. Äh, jah, aitäh, mm, lugupeetud esimees. tahaksin tänada mõlemat raportööri ja ka kolleeg Mitchell'i, kes rõhutas seda, e, kuivõrd tõsiselt me peaksime ikkagi sellesse teemasse suhtuma. tegemist ei ole väikeste aruannetega, vaid oluliste aruannetega sissejuhatuseks eh, juba kolm aastat me arutame seda, kuivõrd oluline on, et riikide eelarved oleksid korras, et meie jõudvad andmed oleksid õiged, see on oluline siseturul eh, nii rahvusvahelisel turul ja ka Euroopa majandusolukorra seisukohalt. Euroopa Parlamendis me oleme suurt rõhku sellele pannud siiani aga tundub, et ettevõtete aruandluse puhul me sarnaseid jõupingutusi ei tee, olgugi et me teame väga hästi, et äh, arvude najal on võimalik äh, valetada, on võimalik ekspordi-impordi andmeid võltsida ning seeläbi on võimalik äh, ju ka otsustada vaesuse ja rikkuse küsimusi, tegemist on elu ja surma otsustega, mis niimoodi langetatakse laksism ja kolleeg Mitchell ka rääkis sellest õigustatult, on miski, millega me nõustuda ei saa enam mitte päevagi rohkem. me toetame, ma toetan raportööri, kes ütleb, et tegemist on tõesti esmatähtsa küsimusega. siin ei räägita sellest, et me VKE-dele liigset koormust tekitaksime, sellega ma olen täiesti nõus, ma leian, et liigne reguleerimine toob endaga kaasa konkurentsimoonutusi erinevates valdkondades ja tegemist oleks äh, vale lähenemisega, sellepärast et seeläbi VKE-d ei saa äh, oma tegevust laiendada. tegemist ei ole sellega, et me peaksime uusi makse neile kehtestama, meil on vaja lihtsalt teada, mis toimub piiriülestes suhetes lisaks sellele, mis juba siin on öeldud ja sellele, mida komisjon on välja pakkunud, kui tegemist on riigipõhiste aruandlustega, siis, aruannetega, siis eh, need on hädavajalikud, sellised on meie kommentaarid praegu, me toetame eh, praegust lähenemist ja vaatame, kas võib-olla reguleerimisala ei peaks laiendama veelgi enam ja minema kaugemale sellest, mis on välja pakkunud komisjon ja raportöörid. samuti määrade puhul, nagu ka Kay Mitchell ütles, me leiame, et me peaksime ei peaks väga kõrgeid määraid kehtestama. riikide põhise aruandluse puhul äh, seda küsimust me tahaksime veel lähemalt analüüsida küsimusi ja loodetavasti jõuame ka heade tulemusteni. rohelistest, jah, Kalfa jah, mina keskenduksin eh, riikidepõhisele aruandlusele, sellepärast et see teema tõesti pakub meile väga eh, suurt huvi. kahte aspekti on juba mainitud, esmalt arenguriigid, eh, millest räägiti. siin ma usun, kõik teavad arve. maksukaod arenguriikidele, mis on seotud läbipaistvuse puudumisega, ulatuvad ületavad kümme korda arenguabi äh, põhjapoolsetelt riikidelt lõunapoolsetele riikidele me näeme siin, et kui me räägime arenguabist, riiklikust arenguabist, siis on tegemist kümme korda väiksemate summadega eh, kui maksudest kõrvalehoidmine, mis tuleneb läbipaistmatusest eh, ning eh, millega on seotud hargmaised ettevõtted Euroopas ning arenguriigid. ma arvan, et see aitab mõista, kuivõrd oluline see küsimus on ja ületab parema vasakpoolse lähenemise Euroopa rikaste riikide puhul me loeme tihti näidetest ajakirjanduses äh, selle kohta, kuidas hargmaised ettevõtted Euroopas ei maksa mingeid makse hoolimata tuludest, sest et meil on selline hall ala, must kast ja nad siis optimaalselt kasutavad ära seda. Prantsusmaal on meil ka kontrollikoja ametlikud andmed selle kohta, kus me näeme, et kak-, neljakümne ettevõtted maksavad ainult äh, kaheksa protsenti ettevõtlusmaksu äh, VKE-dega kakskümmend viis protsenti. seega meil on läbipaistvusega tõesti suuri probleeme sest et suurettevõtete maksude optimaalne maksmine on seda võimaldanud siiamaani. seega ma leian, et komisjonipoolne algatus on igati teretulnud. ja kindlasti äh, oli see seda ka Ameerika Ühendriikides vastava seaduse arutlemisel meie toetame direktiivi laiendamist eh, kogu sektori, kõikidele sektoritele, sellepärast et nagu öeldud, muidugi mäe- ja metsatööstuses on see probleemiks, aga ka paljudes muudes sektorites. finantssektor näiteks, sadamate haldus Aafrikas, nii et eh, ma ei mõista, miks me peaksime piirama läbipaistvuse kehtestamise ainult ühele või paarile sektorile. veel see, et meil oleksid kriteeriumid, mis võimaldavad tegelikku läbipaistvust tagada, on vajalik ja kui me vaatame nüüd Wolf Lintsi muudatusettepanekuid, siis siin on ära toodud äh, teatud äh, ettepanekud kahekümne kolmandas äh, muudatuses. komisjoni omas räägitakse maksudest, Wolf Lintsi omas tagajärgedest, nagu ma arvan, me peaksime kokku viima komisjoni algse teksti ning Wolf Klintsi ettepaneku ja seejärel me jõuaksime millenigi äh, mis äh, võimaldaks jõuda tegeliku läbipaistvuseni. ma nõustun nendega, kes ütlesid, et kuluargument ei ole vettpidav. Äh, suurettevõtetel taoline info niikuinii on ja just selle info alusel nad oma maksude planeerimise ning äh, maksude optimaalse maksmisega tegelevadki. seda info tuleks aga avalikustada. muidugi tuleb vaadata, kuivõrd seda tuleb ikkagi avaldada, kas kõik peab olema avalikus aruandes või osad info lähest ainult maksuametitele, vältimaks teatud konkurentsimoonutusi, kui näiteks võrreldes teiste Euroopa väliste suurettevõtetega. selles osas ma olen avatud, aga ma leian, et info peaks ikkagi edastatama kas avalikult või siis äh, maksuametitele. ja lõpetuseks veel ma ei saa aru, miks me peaksime määrasid muutma VKE-de määratlemisel. ma arvan, et siin on kokkulepe saavutatud, meil on kolm kriteeriumit ja me võiksime selle juurde jääda ja sellega siis kohustused piirata. veel lõpetuseks Wolf Lintsi muudatusettepanekute kohta. kakskümmend kolm jällegi. siin räägitakse tingimustest mille alusel äh, deklaratsioon muutub kohustuslikuks väike A ja väike B. kui me tahame, et kõne all äh, tekst äh, toimiks, kui me tahame vältida suvalist reguleerimist ja tahame vältida seda, et advokaadid ja jällegi auditi läbiviijad liigselt tulu selle pealt saaksid, siis me peaksime vältima taoliste tingimuste sisseviimist, ma kardan, et äh, lihtsalt äh, hakatakse seeläbi kõrvale hoidma neist, luuakse või ei, ei looda siis tütarettevõte või mõni muu, äh, mõnda muud liiki filiaal, ma arvan, et tekst peaks olema võimalikult transversaalne, vastavusel juhul oleks lihtsalt tühja tuule tallamisega aga põhimõtteliselt toetan muudatusettepanekuid ning lähenemist ning ka seda, mida Sirpa ütles ka kvartalipõhise aruandluse kohta, aitäh. Next on the list. järgmisena, palun uh,. Thank you, Mr President The.... härra Epping, aitäh. Need uh, mõlemad direktiivid on olnud äh, seitsmekümne kaheksandast ja kaheksakümne kolmandast aastast jõus. sellest peale on lisatud muid nõudeid äh, õiguslikku raamistikku. nüüd on meile liiga palju erinevaid kihte, raske on seda mõista, osad muudatused äh, on ennast õigustanud, üldiselt aga jällegi on sellega liigselt suurendatud koormust ettevõtetele, eriti VKE-dele, seega oleks vaja lihtsustada seega ma toetan äh, aruandlusdirektiivi läbivaatamist. halduskoormuse vähendamine on äh, soovitav ning seda äh, teeb komisjon, kus parandatakse ka finantsaruandluse läbipaistvust ning pööratakse tähelepanu just mäe- ja metsatööstusele. täna piirduksin paari kommentaariga härra Klintsi lähenemise kohta. ma nõustun raportööriga selles osas, kuivõrd oluline on kõnelejal palutakse aeglustada oma kõnet. nõustun raportööriga, et Euroopa Liidu, liit on oluline VKE-dele, meil on vaja režiimi eh, finantsavalduste kohta härra Klints on ette näinud veel võimalusi eh, lisaks komisjoni poolt tehtud ettepanekutele bürokraatia vähendamiseks ja ma Äh, ei ole üllatunud, sest härra Klint teab täpselt, mis koha peal toimub, aga komisjon äh, tahab äh, vähendada liikmesriikide kaalutlusõigust, me peaksime ikkagi vaadata, kas seeläbi on võimalik vähendada halduskoormust. tahaksin paar sõna lisada ka teise raporti kohta, kus räägitakse valitsuste osast. ma arvan, me peaksime muidugi mõistame, tahame, et metsa ning mäetööstus oleksid äh, puhtad ja läbipaistvad, aga samuti me tahame tagada Euroopa ettevõtete konkurentsivõime äh, võrreldes OECD äh, partneritega. näiteks Hiina ei pea teavitama valitsust maksetest ning kokkuvõtteks võib tekkida oht, et ettevõtted lihtsalt otsustavad oma tegevuse üle viia neisse riikidesse, kus on vähem läbipaistvust. ma olen alati olnud äh, vabaühenduste poolt äh, tehtud seadusandlike ettepanekute kohta ning kui korruptsioonivastane võitlus on meie ettepanekuks, siis siin, siis äh, tuleb vaadata, kas selle ettepaneku läbi me seda ka saavutame. peame tagama, et tehtud makseid ei kuritarvitataks. näiteks üks suurimaid maaomanikke äh, Brasiilias on president Angola ning on äh, Angola president, tegemist on äh, jällegi naftat eksportiva ettevõttega. aga kuidas me nüüd saame tagada, et totali poolt makstud raha ei kuritarvitada, me saame äh, Äh, infot ainult maksete kohta, aga mis selle rahaga tehakse, seda me ei tea, nii et seda küsimust tuleb ka vaadata. samuti detailide tase on oluline, siin luuakse lisakoormust ettevõtetele, aga alati ei saavutata seda, et vähendataks korruptsiooni, seega äh, tegemist on hea tahtega, aga taoline õigusloome ei vii alati äh, heade tulemusteni, sellest tulenevalt teeksin ettepaneku, lugupeetud ees-, esimees, et raportöörid äh, analüüsiksid äh, süviti eesmärki ning õigusloomelist vahendit, mida kasutatakse. sellepärast, et lõpptulemusena äh, ainult hea kvaliteet tagab selle, et õigusloome ka toimiks. suur aitäh! Thank you um,, last is suur aitäh, Miguel Portas! noh, jah teda ei ole. sellisel juhul siis äh, järgmine nimekiri, mina olen siin esimesel kohal, siis Karl Haaglund, Karl Fahn ja teised um,. Yeah, well, Sven could take the and then yeah. The uh, non-trans- mitte läbipaistvus, maksudest kõrvalehoidmine, siirdehinnad, need ei ole õiglased ja need moonutavad ka turge. konkurentsivõimelised ettevõtjad ei ole võrdsetes tingimustes, kui mõned kasutavad sellist praktikat, mida lubatakse äh, kolmandates riikides või mõnikord kolmanda maailma riikides. nii et äh, toetan riikidepõhist äh, aruandlust. see probleem on väga levinud äh, mitmetes tööstusharudes, eriti ressursirikastes tööstusharudes. Äh, peaks vältima regulatiivset arbitraaži selle ja seega hõlmata kõik äh, mäetööstus, metsatööstus, noteeritud või noteerimata ettevõtjad, mäetööstus on muidugi ainulaadne, ajalooliselt on sellega seotud palju poliitilisi äh, probleemi, eriti kolmandas maailmas ja arenguriikides, arvestades, et äh, meil on mäetööstuse läbipaistvuse direktiiv EITA, mis äh, käsitleb konkreetselt ressursside kasutamist ühiskonna hüvanguks, peame me tunnistama, et neil on eriline roll sellel tööstusharul ja standardiks peaks olema avalikustada ettevõtjate jaoks see, mida nad maksavad ja saajate jaoks see, mida nad saavad, see peaks olema standard ja sain veel ühe kommentaari piiskopilt, kes on üsna kursis äh, Aafrika asjadega, ta on ise Tansaaniast, ta ütleb, et äh, korruptsioon selles valdkonnas läheb Aafrikale maksma vähemalt sada viiskümmend miljardit dollarit. ja seepärast ma tõesti tervitan neid kahte raportit, millega äh, Äh, tõstetakse eetilisi standardeid majandustegevuses. järgmine kõneleja Karl Haaglund ei ole siin, ka äh, Clint räägib siis, jah, Karl kahjuks ei saa täna siin olla ja ta palus mul rääkida oma nimel ja seega ma esitan tema kirjalikud kommentaarid. kõigepealt ta pooldab vägagi läbipaistvusnõuete tugevdamist ja proportsionaalselt halduskoorma, koormuse vähendamist väikestele ja keskmistele ettevõtjatele ja ta viitab ka kvartaliaruannete nõudmisest loobumisele ja nii edasi. ta samuti toetab rakendusala laiendamist, millega tuleb finantsinstrumentide äh, Äh, omandit deklareerida, derivatiivid ja nii edasi, siis äh, mis puudutab sanktsioone, põhimõtteliselt ta pooldab sanktsioonide harmoneerimist, äh, tal on küll teatud reservatsioone sanktsioonide väga kõrge määra üle ja seoses omandiõigustega, et ta leiab, et eh, siin tuleks arutada neid asju rohkem manööverdamisruumi jättes ja jätta ja lähenemine peab olema proportsionaalne ja tuleb arvestada sellega, et riikide kriminaalõigused on erinevad, meil ei ole ju ka näiteks Euroopa ühtset kriminaalõigust ja seetõttu on võib-olla raske kasutada mingit täielikult harmoneeritud lähenemist ja siis äh, Karl rõhutab veel äh, riikidepõhise aruandluse küsimust ja kuigi üldiselt on suhteline konsensus riigipõhise aruandluse suhtes, on siiski mitmeid aspekte, mis vajavad veel edasist arutelu, näiteks äh, lävendite definitsioonid millest alates ja missuguseid makseid äh, tuleb deklareerida ja missuguse õiguse kohaselt. loomulikult tuleks tagada, et kõikidel on võrdsed tingimused. põhimõtteliselt äh, see ongi kõik. Äh, ja viimases kommentaaris on veel mainitud ka EITA-d, millele me juba viitasime. ja tegelikult on skandaalne, et ükski eh, Euroopa riik ei ole selle algatusega seni ühinenud, see on Kiigalt roheliste nimel. kallid kolleegid, tahtsin teha mõned kommentaarid raamatupidamisdirektiivide kohta ja jätkuks sellele, mida ütles Pascal eelnõus äh, ja muudatusettepanekud, see on mitmeid asju, mis muudavad asja paremaks, aga on ka mõningaid äh, elemente, millel võivad olla äh, teatud kõrvalmõjud. artikkel kuus, artikkel kuue praegune sõnastus jätab liikmesriikidele kaalutlusõiguse hinnangu andmisel ja mis puudutab IFRS-i, äh, e siis äh, ei ole vaja uuesti hindamist, võib tekkida terve rida äh, erinevaid äh, hinnanguid, mis äh, läheksid äh, vastuollu harmoneerimise eesmärgiga. ja võib-olla tehinguid, mis jäävad välja ja erinevad eksperdid võivad jõuda ka väga erinevate äh, järeldusteni Äh, selle artikli lõikesega välja jätta ja kui see ei ole võimalik, siis äh, peab olema eraldised teatud dividendide kohta ning artikkel seitse teatud ettevõtjate kategooriad, me peame vaatama ka õiglase väärtuse küsimust siin on olulisi riske ja võib juhtuda, et kasumi ja kahjumi puhul on, tekib erinev lähenemine. nii et ka selle artikli võiks välja jätta artikkel nelikümmend kaks määratlemata periood ja komisjonile antavad pädevused on vajalik äh, tähtaeg ja võib-olla peaks olema läbivaatamise klausel või tuleks see ka üldse kustutada. võib-olla tasuks seda arutada ja me saaksime kaaluda lahenduste leidmist, et vältida väikestele ja keskmistele ettevõtjatele kahjulike mõjude tekkimist. sa sead ka maal aitäh, ma tervitan nagu paljudki meist komisjoni algatust äh, parandada läbipaistvusdirektiivi, seda just äh, praegusel ajal, kus me tahame tagada turgude äh, tõhusat toimimist ja, ja mul on hea meel näha ka Äh, hääletusõigustega äh, seotud reegleid. ja olen nõus raportööriga ka sularahas makstavate tuletisinstrumentide kohta vastavad mul on väga hea meel ka, et äh, on jäetud need interim management statements, need ei äh, oleks eriti tulemuslikud ja me võiksime selle koormuse välja jätta, kui niidetata aruandluskohustust tegelikkuses vaja ei ole. ja peaksime aktsepteerima ka seda, et liikmesriigid võivad minna kaugemale, kui nad soovivad ja mm, ma ei poolda maksimaalset harmoneerimist, vaid jätaksin liikmesriikidele siiski ka, ka kaalutlusõigust äh, hääletusõiguse automaatne peatamine, ma arvan, et see on liiga järsk vahend, lähenema peaks pigem igal juhul eraldi, mitte ei peaks tegemist olema automaatse menetlusega. ja pigem peaks laskma ettevõtjal selgitada, milles oli probleem ja miks õigeaegselt infot ei esitatud. riigipõhine aruandlus ja mäetööstus, ma arvan, et äh, me peaksime aja maha võtma, enne kui me selle teistele laiendame. võib-olla on asju, millega me poliitiliselt üksteisega nõus ei ole, aga läbipaistvus on kindlasti asi, mis peab olema. ja me peame vähendama ka bürokraatiat. ja peame hoolikalt analüüsima, et äh, me ei tekitaks hoopis suuremat koormust. mäetööstuse puhul kaalume võimalust seda ka teistele laiendada ja sellega kaasnevaid kulusid ja võib-olla peaks sellega tegelema pigem raamatupidamisdirektiivi raames, aga ma siiski ootan koostööd raportööriga. olen nõus Türki Antsi hinnanguga, et äh, me saame sellega luua eeskuju ja võib juhtuda, et mõnikord vähendame ka ettevõtjate konkurentsivõimet, aga see on hind, mida mõningatel juhtudel tasub maksta ja mis puudutab korruptsiooni, siis peame olema teadlikud, et on erinevaid seisukohti või arusaamisi sellest. erinevate eh, maksete tegemine nii-öelda stimuleerimiseks, eh, eh, näiteks mõned asjad, mida meie peaksime korruptsiooniks Aafrika riikides nähakse asju teistmoodi. me peame lähenema asjadele ka kultuurilises kontekstis mul on olnud arutelud ka rohelistega, kelle võib-olla maailmavaadet ma pean imperialistlikumaks kui enda oma, aga eelmisel juhul roheliste raportöör ütles mulle tegelikult, et ärge rääkige arenguriikidest ja nüüd järsku on nad mures arenguriikide pärast. see on muidugi tervitatav think um, next is who was on the list? There's nobody else on the list. Uh, Mrs. Sánchez Presedo. Sánchez Presedo. Muchas gracias. Ya ha habido. oleme kuulnud siin mitmeid kommentaare ja arvan, et äh, see algatus liigub õiges suunas mis puudutab VKE-sid, siis muidugi me oleme üksmeelel, et halduskoormust tuleb vähendada, aga on teatud piirid. vabandust, kõnelejad katkestatakse. Bien, decía que, que voy a ser muy breve y que con relación tähendab, ma ütlesin, et püüan teha lühidalt, mis puudutab VKE-sid, siis lihtsustamine on väga tähtis ja tähtis on, et koormus oleks proportsionaalne, aga oluline on kinni pidada ka teatud piiridest ja arvestada statistilise makromajandusliku teguriga. konkreetsete turgude raames ja et me ei tekitaks mingit äh, läbipaistmatut äh, maastikku. riigipõhine aruandlus, seda juba arutati järelevalvepaketi raames, ma ütleksin lihtsalt, et kõik need erinevad komponendid on olulised, aga tarvis on miinimumnõudeid, miinimumstandardeid. seda tuleb arvestada ka riigipõhise aruandluse puhul. me ei taha, et tekiks riikides seadusandlus, mis läbipaistmatust veelgi suurendaks. kas on veel sõnasoovijaid? ma saan aru, et komisjon ka esindatud siin ja komisjoni esindaja soovib sõna. aitäh, ma esindan siseturu peadirektoraati ja suur tänu selle võimaluse eest, suur tänu raportöörile, variraportööridele ja kuigi kõiki huvitab see riigipõhine aruandlus, nagu me kuulsime, ei tohiks unustada, et eh, tehtud ettepanek eh, on suunatud lihtsustamisele ja see on tunduvalt olulisem kui riigipõhise aruandluse küsimus. tegemist on tõesti väga olulise sammuga lihtsustamises ja see sellest saaks kasu vähemalt viis miljonit väikeettevõtjat Euroopas. harmoneeritud lävendid, kõik vahendid, mis aitavad ettevõtjatel paremini teha oma tööd. me püüame säilitada ühelt poolt olulise teabe, sest ettevõtjad peavad olema läbipaistvad peavad esitama teabega näiteks pankadele, aga samas on praegu igasugust aruandlust, mis on täiesti üleliigne äh, suur tänu selle raporti eest, seal on tehtud äh, terve rida tehnilisi muudatusettepanekuid, äh, ma edastan need ka oma kolleegidele, aga ma just rõhutasin selle ettepaneku peamist eesmärki. ning siis veel, mis ei ole eriti lihtne küsimus, elektrooniline aruandlus, eh, kaasa, tänapäeval on kõik eh, IT-ga seotud ja me võime küsida, et miks mitte elektrooniline aruandlus, aga direktiivi puhul on probleem selles, et eh, seda tuleb rakendada kahekümne seitsmes liikmesriigis. seega võib tekkida kakskümmend seitse nii-öelda kohalikku lünka ja võib leida võib-olla kakskümmend seitse erinevat äh, raamatupidamiskeelt, mis peavad samuti üksteisega sel juhul suhtlema. me peame arvestama ka nende kuludega, mida see tekitaks, nii et põhimõtteliselt ma ei ole selle vastu, aga praktikas oleks see äärmiselt keeruline ja võib-olla peaksime küsima ka esmalt äh, praeguseni on suhtutud sellesse suhteliselt reserveeritult ja ka äh, vastavad ettevõtjad on öelnud, et nad ei sooviks seda eriti. niisiis, riigipõhine aruandlus, selle komisjoni ettepaneku eesmärk ja te teate, et minu volinik väga usub sellesse, eesmärk on võidelda korruptsiooni ja halbade juhtimistavadega kolmandates riikides, kes toodavad naftat ja gaasi, kui nüüd lihtsalt öelda. ja siin on tegemist suurte rahasummadega ja äh, suurte probleemidega. EITA küsimus, rahvusvahelise mäetööstuse küsimus on siin on lahkarvamusi, me võime rääkida lävenditest, asi peab toimima ja selleks, et ta saaks toimida, peab ta olema tõhus. härra Klintsi arvamuses on veel üks eesmärk, mis ei olnud komisjoni algses ettepanekus läbipaistvuse loomine kolmandates riikides on üks asi, aga me tahame luua läbipaistvust oma eh, tööstusettevõtete tasandil, mitte ainult mäetööstuses, vaid kõikide rahvusvaheliste eh, tööstusettevõtjate puhul. et eh, Pariba peaks tegema sada kakskümmend riigipõhist aruannet, Siemens, ma ei tea ka kui palju, selleks et vältida maksudest kõrvalehoidmist. loomulikult eh, e-, sellel eesmärgil ei saa vastu väita ja komisjon samuti pooldab seda, aga küsimus, mille antud juhul peame endale esitama ja mida me käsitleme ka mõjuhinnangus, on, et kas see on tõhus viis, kas see on eesmärk, mida peaks eh, püüdma saavutada antud juhul finantsaruandluse kaudu? ja meie järeldus oli samuti, et kindlasti on paremaid instrumente ja vahendeid kui finantsaruandluse instrumendid, näiteks äh, vahendid nagu parem koostöö Maksuametite vahel, äh, maksuparadiiside vastu võitlemine, haldussuutlikkuse suurendamine ka kolmandate riikidega seoses need on palju tõhusamad vahendid, nii et äh, ausalt öelda me suhtume üsna reserveeritult eh, sellesse ettepaneku elementi. ning veel üks asi, mida rõhutasid ka mitmed kõnelejad, komisjoni jaoks on ka oluline tagada võrdne mänguruum kõikidele. meil on kriitiline mass, me püüame levitada seda üle maailma G kahekümne kaudu, kui me järgime härra Klintsi seisukohta, siis tekib äh, kahtlusi konkurentsivõime tundliku info koha pealt ja võib juhtuda, et me läheme tunduvalt, tunduvalt kaugemale kui mis tahes äh, muu oluline majandusjõud maailmas nendes tööstusharudes kulutatakse kogu maailmas palju raha ja me peame vaatama, et kulud ja tulud oleksid tasakaalus ja kõik oleks proportsioonis. Thank you very much um,. Yes, of course um,. I now give the annan nüüd raportööridele sõna kokkuvõtteks. jaa, suur tänu kõigepealt tahaksin tänada erinevaid äh, variraportööre kommentaaride eest. ma arvan, et me oleme üsna lähedal eesmärgile, mida tahtsime selle arvamusega saavutada, on muidugi veel aspekte, mis vajavad täpsustamist, aga minu poolt välja pakutud küsimused ja piirid, viissada miljonit eh, käibelävendid ja nii edasi, seda kõike võib arutada. enne poliitikasse tulekut olin ma ka ise ettevõtluses tegev ja kõik projektid Äh, hõlmavad ka juhtimiskulusid ja kõikide projektidega kaasneb alati ka aruandlus. kuid kõikide projektide puhul, millega mina olen ka varasemalt kokku puutunud alati olid äh, aruandlusnõuded ja alati tuli tagada läbipaistvus. see, millest rääkis Kay Mitchell, tegemist ei ole mitte ainult eetilise küsimusega, jah, see on küll eetika küsimus kahtlemata, aga me ei tahaks nüüd ka üle rõhutada eetika ja moraali teemat antud küsimuse puhul. kui eetilised küsimused tõusetuvad, siis muidugi tuleb tähelepanu pöörata teatud üksikasjadele riikide kaalutlusõigus kas äh, EPRS või erinevad muud lähenemised, kui me tahame midagi muuta, siis on siin teatud raskused ja seepärast ma olen pööranud tähelepanu just riikide kaalutlusõiguse kaotamisele, aga loomulikult tuleb see tasakaalustada ka erinevate kuludega, artiklit seitse loomulikult on võimalik muuta, mis puudutab komisjoni ja kui me räägime riigipõhisest aruandlusest, siis kui me räägime selle aruandluse tüübi rakendamisest väljaspool mäetööstust, ma tuletaksin meelde Bosch'i, Siemensi ja teiste selliste ettevõtetega seonduvat, see on ka proportsiooni küsimus, mille üle võib arutada. elektrooniline aruandlus tuleb äh, arutada tähtaegade küsimust ma saan muidugi aru, et elektroonilisel aruandlusel on nii plusse kui ka miinuseid. riigipõhine aruandlus, rahvusvahelised äh, ettevõtted või tütarettevõtjad meil on olemas äh, meil on olemas andmed äh, ettevõtete ja nende tütarettevõtete kohta, kes tegutsevad erinevates riikides. nii et need andmed on kõik tegelikult olemas ja teatud juhtimisaruandluse süsteemid on olemas. see on üks põhiline nurgakivi First of all, thank you uh, for every- kõigepealt oh. Äh, kõigepealt tahaksin kõiki tänada teie ettepanekute ja kommentaaride eest. ma neid vastuaruandluse märkusi ei hakkaks kommenteerima, selles osas meil oli seisukohtades lahknevusi nüüd, mis puudutab kõike, mis on muudatusettepanekutes, siis on väga oluline, et meil oleks projekt väga selgelt defineeritud ja ma olen täiesti kindel, et ettevõtete siseselt siin mingeid probleeme ei teki, sest ettevõtted teavad ja nad teavad ka täpselt, milliseid definitsioone nad kasutavad nii et, et info on juba selge, see on eraldi välja toodud, ettevõtetel on see olemas. nüüd teine punkt, Äh, kuidas seda informatsiooni kasutada. muudatusettepanek kaks käsitleb seda teemat. asi ei ole mitte ainult maksustamise eelses kasumis, äh, vaid ka tegelikes maksumäärades. Äh, raportis peab leidma kajastamist ka siis tööliste koguarv ja samuti eeldatavate investeeringute maht. niisiis äh, nagu ma ütlesin, jällegi probleemid on üksikasjades, me peame äh, paika panema väga selged reeglid selle kohta, kuidas äh, aruandlus käib ja, ja see peab tõesti olema siis äh, aasta aruandluse kontekstis, et investoritel sellest mingitki kasu ole. nüüd küsimus, kas see on tõhus vahend ja kas selles suunas tuleks edasi minna, kõigepealt nii palju, kui mina asjast aru saan, Äh, siis äh, selles ongi kogu aastaaruandluse mõte ja nende avalikustamise mõte, et need aruanded äh, loovad läbipaistvust nii ametnikele kui ka investoritele. ühelt poolt on tegemist ka investorite kaitsega, sellepärast et investoritel on nüüd võimalik mõista siis, kas ettevõte on pikemas perspektiivis jätkusuutlik või kas sellel ettevõttel on mingeid varjatud riske ja ma arvan, et see on üldiselt aktsepteeritud põhimõte. mis puudutab komisjoni äh, märkusi muude vahendite kohta, siis äh, siin on äh, väga palju probleeme, kui me hakkame panema näiteks survet arenguriikidele, et need hakkaksid infot esitama, siis on väga suured stiimulid seda mitte teha, sellepärast et et olukord on tegelikult selline, nagu mõnikord meie liikmesriikideski, et äh, hakatakse kasutama ebaausaid mehhanisme äh, selleks, et äh, olukorda paremana näidata, et saada rohkem raha, nii et, et meil on vaja võrdsemaid tingimusi ja meil ei ole vaja see olukorda, kus arengumaad peaksid hakkama sellist, selliste kiusatuste vastu võitlema. nüüd künnistest rääkides Ähm, millist äh, künnist kasutada ja kas see definitsioon põhjustab liigset koormust. mul on äh, selles valdkonnas mõningaid isiklikke kogemusi ja ma võin teile kinnitada, et ettevõtetel on olemas see info juba praegu ning äh, selleks on äh, vaja jah, spetsialiste, kes siis ettevõttes siseselt äh, selliseid asju tegelevad, kes nende siirdehindadega näiteks tegelevad. niisiis, see asi on täiesti seaduslik, ma siin ei räägi palkadest, ma, palka või maksudest vältimisest. niisiis, informatsioon on juba olemas ja asi on lihtsalt selle info avalikustamises Äh, ma ei, ma ei taha öelda, et selline info oleks ebaseaduslik, ma lihtsalt leian, et see info peaks olema avalik, nii et investorid ja üldsus oleksid ka sellega kursis. ning äh, ma arvan, et äh, piiriülesed künnised ei tohiks olla liiga kiired, kõrged, sest siin ei ole tegelikult mingit eri, eraldi koormat. nüüd mõned poliitilised punktid, kas Äh, siin äh, tekivad Euroopa ettevõtetele probleemid. Äh, jah, tekivad küll, aga me oleme allkirjastanud ILO konventsioonid lastetööjõu või sunnitöö mittekasutamise kohta, nii et, et me üritame siin tegelikult saavutada võrdseid tingimusi, me ei sea ettevõtetele mingeid kõrgemaid nõudmisi, nii et, et ma arvan, et me peaksime inimestel laskma kasutada neid mehhanisme, kui me Äh, olla konkurentsivõimelised ning siis äh, kuna probleem on palju tõsisem mäetööstuses, äh, siis võib-olla peaks just alustama just nimelt sellest valdkonnast ja siis liikuma mõnedesse teistesse valdkondadesse. mina isiklikult Äh, sellist mõttekäiku eriti ei toeta. ja mis puudutab nüüd kogu turumajanduse kontseptsiooni, siis minu arvates äh, seisneb selle mõiste ilu selles, et et ma, turumajandus on alati kasulik, alati kasulik kellele, küsimus ongi just nimelt selles, et kellele see on kasulik ja millist õiguslikku raamistikku meil on vaja, keda, kellele me tahame kasumit teenida ning mina sooviksin, et äh, eetiliselt tegutsevad ettevõtted saaksid äh, sellise äh, kasumi. aitäh. aitäh. kuupäevade osas muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne neljas aprill kolmekümnendal mail vaatame need läbi ning hääletame komisjonis kaheksateistkümnendal juunil ja juhtkomisjoni siis kümnendal juulil. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on eh, siis EBRD ehm, e eh, laiendamine, geograafilise ulatuse laiendamine Vahemere lõuna- ja idapiirkondades ja annaksin eh, sõna härra Piinevile, kes on raportöör aitäh, äh, kallid kolleegid, daamid ja härrad. kõigepealt mõne sõnaga raportist Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank loodi tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal pärast seda, kui kokku varisesid kommunistlikud režiimid ja selle panga eesmärk oli aidata nendel riikidel minna üle äh, avatud turumajandusele. Äh, pärast Araabia kevadet nõudis äh, EBRD juhatus, et äh, oleks vaja äh, panga geograafilist ula-, tegevusulatust laiendada. samas loomulikult jätkaksime praeguste projektidega tegelemist. ma leian, et rahvusvaheline üldsus sealhulgas ka kõik liikmesriigid, komisjon ja teised institutsioonid äh, kutsusid siis äh, EBRD äh, osalema siis muutuste toetamisel Vahemere regioonis. ma arvan, et me peaksime laskma sellel pangal seal regioonis tegutseda. Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupanga areng peaks olema kooskõlas muutuste, ümbritsevas maailmas toimuvate muutustega ning Vahemere lõunakaldal on ühiskond näidanud üles tugevat soovi demokraatia järele. inimesed võitlevad seal oma õiguste eest ning nad on äärmiselt motiveeritud ka majanduslikuks arenguks. Euroopa Liit osutab poliitilist toetust äh, ühiskondadele, mis pürgivad demokraatia poole ning minu arvates ei tohiks me jääda ka ükskõikseks praegu ning lubama EBRD-l laieneda. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal parlament oma resolutsioonis, mis puudutab Euroopa naabruspoliitikat, kutsub EBRD-d äh, üles laiendama oma geograafilist ulatust just nimelt Vahemere lõuna ja idakaldale. üks teemasid, mida G kahekümne äh, äh, maikuisel tippkohtumisel arutatakse, on just nimelt EBRD geograafiline äh, laiendamine. kui see geograafiline laienemine aset leiab, siis Äh, niimoodi me toetame Araabia kevadet, samas tahaksin aga rõhutada, et esimese mõttevahetuste käigus mõned kolleegid tõstatasid küsimuse, äh, äh, mis on ka minule südamelähedane. peamine asi, mis inimestele muret teeb, on EBRD tegevuse tõhusus ja läbipaistvus nende uute riikide poliitilised režiimid, nende riikide inimõiguste küsimus, Äh, äh, ressursside eraldamine kolmandatele riikidele ajal, kus Euroopa Liit ise on kriisis, tõstatab küsimuse sellest, milliseid projekte ellu viia. me ei taha rahastada selliseid projekte, mis äh, võivad kuidagi rahvast rõhuvaid valitsusi toetada ning mina tulen äh, riigist, kus EBRD praegu teg-, tegutseb ja mina sooviksin tagatisi, et mandaadi laienemine uutele riikidele ei mõjuta negatiivselt äh, äh, tegu-, panga te-, ei mõjuta panga tegevust siis nõndanimetatud vanades sihtriikides. ja seda probleemi tahtsin ma siis praeguses raport, raportis käsitleda niisiis äh, kokkuvõtteks minu arvates on oluline, et EBRD teeks järgmist. kõigepealt äh, geograafiline laienemine Vahemere ida ja lõunaossa peaks toimuma ilma kapitali suurendamiseta. teiseks, EBRD arvestab Äh, äh, poliitilise olukorraga uues tegevuspiirkonnas. kolmandaks, uued projektid ei tohi mõjutada olemasolevaid kohustusi praegustes sihtriikides ning äh, see laienemine peab olema täiel määral kooskõlastatud rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega, mis selles piirkonnas juba tegutsevad, sealhulgas ka Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni Arengupank. ma soovin, et kõigi nende probleemidega raportis põhjalikult käsitletakse, aga ma mõistan, et Euroopa Parlamendi institutsioonina äh, peab ütlema lihtsalt välja, kas ta on mandaadi laienemise poolt või vastu. ma loodan, et äh, kolleegide toetusel õnnestub mul leida õige sõnastus, äh, sõnastus, mis kajastab meie muresid ja see sõna, sõnastus läheb ka läbi ning see võetakse siin komisjonis vastu enne G kahekümne tippkohtumist maikuu keskel. aitäh! rahvapartei nimel äh, Sari Essaia järgmisena. aitäh, härra Piinev on teinud väga head tööd. ma olen nõus kõigi nende punktidega, millele ta tähelepanu juhtis ning võib-olla võiks isegi rõhutada mõningaid asju veelgi rohkem, näiteks Euroopa Liidu esindajad EBRD juhtorganites peaksid kutsuma EBRD-d üles tegema koostööd teiste finantsinstitutsioonidega ja oluliste arengupoliitika osalistega äh, selleks, et siis äh, toetada arenguid nendes riikides. Euroopa Liidu esindajad peaksid samuti kutsuma EBRD-d üles äh, tugevdama panga auditikomisjoni tööd samuti eh, selgitavas osas, mille härra Piinev on koostanud, eh, mainitakse mitmeid väga olulisi punkte, mis puudutavad näiteid, näiteks erinevusi äh, Ida-Euroopa riikide ja äh, siis Vahemere ida ja lääne, ida ja lõunakalda riikide vahel. nii et, et ma arvan, et võib-olla me võiksime viidata mõnedele nendest mõtetest, näiteks sellele, et EBRD peaks siis öö, äh, äh, oma lähenemises arvestama näiteks ka äh, islamistlike parteide rollidega, poliitiliste struktuuridega, mis nendes riikides eksisteerivad ning mina igatahes ootan koostööd härra Piineviga ja ka oma teiste variraportööridega, aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel äh, saab nüüd sõna järgmine kõneleja suur aitäh. esmalt variraportöörina sotsialistide demokraatide nimel äh, pean ütlema, et äh, EBRD finantstoetus võib kaasa aidata nende riikide regionaalsesse arengusse, kes asuvad Vahemerest ida ja lõuna pool, nii poliitiliselt kui ka kaubandusküsimustes. tahaksin avaldada tunnustust härra Pinnevile raporti eest ja usun, et tehnilised hinnangud poliitiliste ja majanduslike tingimuste üle, mis praegu valitsevad neis riikides, kus EBRD tegutseb ja pidev võetud kohustuste ja lubaduste hindamine neis riikides äh, seda seoses demokraatia, inimõiguste, turumajanduse põhimõttest kinnipidamisega, tegemist on millegagi, mis on põhimõttelise olulisusega EBRD projektide läbiviimisel. seega me peame tagama, et komisjonis toetataks ettepanekut ning et olemasolevaid vahendeid äh, ei tarvitataks mõtlematult. EBRD taha anda, tahab läbi investeeringute toetada rahvusvahelist äh, õigust, äh, nii töötingimuste, keskkonna, ettevõtete vastutuse, avaliku juurdepääsu äh, puhul EBRD rahastamisele kui ka muus osas muidugi on kolleege, kes on äh, võtnud sõna äh, geograafilise äh, tegevusala laiendamise vastu, aga ma leian, et EBRD on pank, millel on väga palju tähtsust ning palju kogemust. minevikus rahastatud projektid on oluliselt kaasa aidanud Kesk-Euroopa ja Ida-Euroopa riikide mm, muutmisele, sellepärast kommunistliku režiimi kukkumist. ma usun, et tulemused on nähtavad kõigi jaoks, aitäh! Yes, <clears throat> well, Alde and the Green. jah, Alde ja Rohelised ei ole kohal, annan sõna Saiet Kamalile, kes esindab ECR fraktsiooni. aitäh! Äh, väga huvitav on näha, kui suure huviga rohelised sellesse teemasse suhtuvad. ma loodan, et kõik siin kohalolijad panid seda tähele. Äh, mulle meeldivad raportööri ettepanekud ja eriti see, et selgitatakse põhjusi, miks mandaati tuleb laiendada ma arvan, et paljud meist on selle panga tegevust jälginud sellest ajast saadik, kui seda loodi. mina äh, kirjutasin sel ajal oma doktoritööd ja vaatasin üleminekumajandusi kommunismijärgsetes riikides ja ma pöörasin väga palju tähelepanu EBRD tegevusele ja mõtlesin, et kas see pank kunagi lõpetab tegevuse aga äh, jah, see pank on jätkanud äh, oma tegevust äh, tärkava demokraatiaga riikides ja seetõttu ma tervitan panga tegevusulatuse laiendamist Vahemere piirkonna riikidesse senikaua, kui me kehtestame õiged meetmed, hoolitsemaks selle eest, et et see raha ikkagi läheb nendele riikidele, mis tõepoolest liiguvad mitmeparteilise demokraatia suunas ma arvan, et meie ees seisavad mitmed rasked valikud, me peame hoolitsema selle eest, et me võib-olla liiga kriitilisi hinnanguid ei anna erakondade kohta selle põhjal, kas nad on islamistlikud või mitte-islamistlikud. Äh, demokraatia kohta on ju väga palju erinevaid arvamusi ja kui me vaatame näiteks Egiptust, see on üks näide. Egiptuses on äh, terve rida erakondi, mida meie läänes äh, tihtipeale nimetame islamistlikeks samas on äh, Türgis äh, võimu, võimuerakond, äh, kes on ju vägagi demokraatlik ja samas on ka selliseid islamistlikke parteisid, kes tõesti tahavad keskaegliku elukorralduse juurde tagasi minna. nii et, et me, nii et, et kui on kindel, et need riigid soovivad demokraatiat, siis me peaksime neid toetama ja ma loodan ka, et see pank peaks, muutub aruandekohustuslikumaks Euroopa Parlamendi eest ja äh, mulle teeb muret see äh, Euroopa Rahvus- äh,, Rekonstruktsiooni Arengupanga ja Rahvusvahelise Rekonstruktsiooni Arengupanga vaheline koostöö, aga ma arvan, et möödunud kohtumisel me juhiti asju äh,, tähe, asjadele tähelepanu ka sellele, et üritatakse vältida tegevuste dubleerimist samas riigis äh, ma tean, et EBRD algusaastad olid väga raskesed. ma mäletan, et äh, räägiti väga palju nende büroodest Londonis ja kõigest, aga äh, see pank on probleemidest üle saanud ja on andnud oma panuse keda, Kesk- ja Ida-Euroopa endiste kommunistlike riikide majanduskoge-, üle, ülesehitamisele ja ma arvan, et tal on palju kogemusi, et tegutseda ka Vahemere ida- ja lõunarannikul. nii et, et mina toetan raportööri eh, raportit ja ootan koostööd variraportööridega, aitäh. härra Tšuntis. aitäh. meil toimusid eh, esimesed arutelud selles küsimuses ja minu arvates on positiivne, et raportöör oma muudatusettepanekutes on arvestanud teatud määral mõnede asjadega, mille üle erinevad fraktsioonid on muret väljendanud. ja neid muresid oli kahte liiki. esiteks äh, mure sellepärast, et EBRD äh, mitmel juhul Äh, on äh, oma tegevusega kahjustanud keskkonda ning äh, küsimus oli ka selles, et mil määral see mandaadi tegevuse laiendamine arvestab selle piirkonna omapäraga. ma arvan, et seda muret väljendasid ka mitmed teised kolleegid. on väga hea, et nende muredega arvestatakse, aga sellele vaatamata sooviksin ma rõhutada kahte-kolme täiendavat asja, mis meile muret valmistavad. kõigepealt kes lõppkokkuvõttes hakkab neid EBRD projekte juhtima? vanad poliitikad, vanad poliitikud, vana majanduslik eliit loomulikult on nende projektidega seotud ning äh, tegemist võib olla samade inimestega, kelle vastu Araabia kevad võitles teiseks Euroopa Liidu ja EBRD osalemine ja siin me peame olema ettevaatlikult, äh, sest et äh, need tegevused võivad äh, olla katteks nende riikide varade ekspluateerimisele ja seega töötada vastu demokraatiale ja kolmandaks üks asi, mida ma juba ütlesin, aga ma kordan veel kord Euroopa Liit äh, nii sise, endas sisemas kui ka väliskaubanduses on äh, turumajanduse esirinnas. ma tahaksin aga näidata, et endine arusaamine, et turumajandus äh, toob demokraatia, mina ei tea ma arvan, et seda, seda küsimust võiks natuke kahtluse alla seada, kui vaadata, kuidas asjad viimastel aastatel on arenenud. see on minu poolt kõik ja tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest, aitäh! jah, aitäh! tahaksin omakorda ka tänada meie raportööre raporti eest kahjuks äh, minu liitlasid siin täna ei ole, sellepärast et äh, äh, tuleb ütelda, tegemist on küsimusega, mis meid juba aastaid on huvitanud. EBRD puhul oleks pidanud Euroopa Investeerimispangaga tegevuse ühitama juba mõnda aega tagasi. nüüd räägitakse tegevuse geograafilisest laiendamisest ja raportöör on toonud terve rea muudatusettepanekuid, mis on äh, tegelikult äh, kaitseks ja mis peaksid meid natukene rahustama. muidugi mõista, aga ei äh, tähenda see seda, et me tahaksime, et tähendab, ei tähenda see seda, et lõpuks EBRD tegevus investeerimispanga tegevusega ühitatakse. muudatusettepanek kümme mulle meeldib vägagi, sellepärast et mis siin siis kirjas on? siin on kirjas, et vastavalt resolutsioonile sada kolmkümmend neli, mis võeti vastu kahekümne esimene mai kaks tuhat üksteist, EBRD volitust EBRD nõukogu võttis äh, vastu resolutsiooni ja sellega siis EBRD volituste komandatav laiendamine tuleb saavutada ilma, et aktsionärid peaksid täiendavaid kapitali sissemakseid tegema. see on hädavajalik. ma loodan, et kui geograafilist äh, tegevuse laiendamist äh, toetatakse, siis loodan väga, et me jääme selle muudatuse juurde. meil on niigi piisavalt probleeme vaja Euroopa Liidus lahendada põhja äh, pool Vahemerest. lõunapoolsed riigid on äh, potentsiaalselt oluliselt rikkamad kui osad Euroopa Liidu liikmesriikidest. ma mõistan, et me peame neid aitama intellektuaalsel tasandil, aga mitte rahaliselt, kui äh, lubate me ei peaks, me peaksime muidugi Araabia kevadele, kevadet toetama, aga meil on vaja ikkagi, et EBRD äh, integreeritaks äh, Euroopa Investeerimispangaga, see oleks hea, sest äh, praegune dubleerimine toob endaga kaasa väga kõrgeid kulusid ja me ei saa endale lubada selliseid kulusid praegusel ajal. teame ju, et tuleb vähendada bürokraatlikke kulusid, mitte neid suurendada. seega tänaksin raportööri ja eks siis äh, paistab, milliseid muudatusettepanekuid veel tehakse. soovisin siiski selgitada, et ma ei usu, et tegemist oleks õige lahendusega, kui me hakkame geograafiliselt laiendama EBRD tegevust. sest et mina toetan EBRD liitmist Euroopa Investeerimispangaga um,. <clears throat> Like ka mina sooviksin sellel teemal sõna võtta härra Kamal äh, rääkis äh, nendest kallitest äh, büroodest ja härra Atalist Äh, jah, tollal oli äh, asi väga vastuoluline, vaieldi selle üle, kas äh, Maailmapank peaks sellega tegelema või on vaja eraldi panka. arvestades Ida-Euroopa riikide eru, eripära, pank on ennast tõestanud ja pank suutis väga edukalt selles valdkonnas probleeme lahendada. ma olen veendunud, et EBRD kindlasti omab vahendeid ja kogemusi selleks, et laiendada või äh, kohaldada neid mudeleid siis äh, ka teistele valdkondadele äh, või piirkondadele, kus käivad ka muutused, mis ei ole küll väga erinevad nendest, mis toimusid Ida-Euroopas, aga siiski omavad teatud eripärasid. ma tahtsin öelda, et me oleme, see pank on alati, meil oli enne seda ju ka äh, Äh, alati tähtsal kohal olnud äh, Vahemere temaatika ja isegi taheti luua pank, mis on mõeldud just selle regiooni riikidele, aga alati oli sellel teel mingeid takistusi, nii et, et kuigi ühelt poolt EBRD omab vahendeid, äh, tuleks meeles pidama ka seda, et EBRD kasutab neid vahendeid Ida-Euroopa riikides, kes soovisid Euroopa Liiduga liituda. seekord kasutame siis neid vahendeid aga tervele reale riikidele mis äh, ei ole äh, liitumist soovinud, nii et, et ma arvan, et äh, neid asju ei saa päriselt omavahel võrrelda. samuti tahaksin mainida, et me loodame, et Vahemere piirkonna jaoks pikemas perspektiivis töötatakse välja midagi konkreetsemat ja ei pea enam lihtsalt hakkama laiendama EBRD mandaati ka sellele valdkonnale. härra Pinev, kas te soovite lõpetuseks midagi öelda? aitäh, esimees, ma olen teiega täiesti nõus, aga ma leian, et äh, samal ajal äh, pangad on väga erinevad. ning ma arvan, et EBRD on äh, selle, selliste probleemide tegelemiseks rohkem valmis, probleemide tegelemine, ma pean silmas probleeme, mis on seotud Araabia kevadega ma olen täiesti nõus sellega, et me peaksime kõigi äh, muredega arvestama ja edasi liikuma, sellepärast et äh, maikuuks on meil vaja selget sõnumit, jah või ei. me peaksime vältima äh, kõiki muid küsimusi ning andma õige vastuse. nüüd pidades äh, silmas selle probleemi kiireloomulisust, siis on muudatuste esitamise tähtaeg suhteliselt lühikene. kakskümmend kolm märts keskpäev on see tähtaeg ning muudatusettepanekuid vaatame läbi seitsmeteistkümnendal aprillil ning hääletus peaks toimuma äh, kohe pärast lihavõtteid, äh, ma arvan, et seitsmeteistkümnendal aprillil ning täiskogul me veel ei tea, kuna see teema jõuab. niisiis, sellisel juhul kohtume jälle kell kolm täna pärastlõunal, aitäh!